Bene, colleghi, se mm, gentilmente prendete posto. Nüüd kolleegid, palun asuke kohtadele ja siis alustame oma koosolekuga, kuigi veidi hilinenult. palun asuge kohtadele täna on mul väga hea meel tervitada siin äh, doktor Eneko Landavuurut, kes on Euroopa Komisjoni välissuhete peadirektoraadi peadirektor. tegelikult tuli ta ütlema head aega, sest ta lahkub sellelt ametikohalt, aga tema uus ametikoht on komisjoni delegatsiooni juht Marokos. Maroko saavutas eelistatud partneri seisuse Euroopa Liidu jaoks hiljuti ja doktor Lalla Puru äh, läheb uuele töökohale juba pärast tänast kohtumist ja asub siis Euroopa Liidu delegatsiooni juhtima Marokos. tema tänane tulek siia on seotud aktuaalsete probleemidega, nimelt Euroopa Liidu energiapoliitikaga. kolmeteistkümnendal juulil sõlmiti Euroopa Liidu poolt leping Nabucco torujuhtme ehitamiseks ning samas on olemas sarnaseid eh, projekte nagu South Stream siis äh, minu riik küll toetab näiteks South Streami, aga paljud arvavad, et äh, need kaks projekti, Nabucco ja South Stream, on konkureerivad. seega äh, me kavatseme ka osaistungil sellel teemal arutelu korraldada ja selles kontekstis ongi meil täna külaline siin on soovitud ka nõukogule ja komisjonile esitada suuline küsimus, mille eesmärk on septembri keskel toimuva osaistungi arutelu välispoliitika küsimustes keskendada just nendele energiapoliitikat puudutavatele otsustele. Need suulised küsimused, mis on koordinaatorite poolt ette valmistatud, jagatakse teile tänase kohtumise käigus välja. ja äh, kui me kõik kokkuleppele saame, kiidame need heaks täna tahaksin veel härra Sarjušvolskile samuti sõna anda, kuigi ta ei ole veel saabunud. ta oli välis, väliskomisjoni esimees enne mind, aga ta on ka äh, väga autoriteetne raportöör energiaküsimustes olnud ja ekspert Euroopa Liidu välispoliitika alal, seega loodame, et äh, täna saame kuulata ka tema sõnavõttu. sissejuhatuseks mul rohkem midagi öelda ei ole. suur tänu doktor Lenda Purule ning palun, sõna on teil. suur aitäh, esimees lugupeetud parlamendisaadikud, ma tahaksin kõigepealt äh, õnnitleda teid kõiki selle puhul, et teid valiti Euroopa Parlamenti. ei ole kahtlust, et teie tulevik ja teie töö muutub tulevikus üha olulisemaks, äh, kui te hakkate Euroopa äh, ühist välis- ja julgeolekupoliitikat ellu viima. ma loodan, et Lissaboni leping ratifitseeritakse ning nagu te teate, Euroopa väliskomisjon ja äh, Euroopa Parlamendi väliskomisjon ja parlament äh, mängivad väga olulist rolli äh, lepingute rakendamisel ja nende rakendamise üle järelevalve teostamisel. Lissaboni leping loob võimalused tugevama välispoliitika arendamiseks. niisiis veel kord õnnitlused teile kõigile ja minu kõige paremad soovid. looda, loodetavasti suudate anda oma panuse Euroopa arengusse. samuti tahaksin tänada väliskomisjoni selle eest, et mind täna siia kutsusite ning andsite mulle võimaluse siin eh, esineda, kõnelda teile sellisel olulisel teemal, nagu seda on energiavarustuskindlus minu enda kogemused kuue aasta jooksul, mis ma olen olnud ähm, välissuhete peadirektoraadi äh, peadirektor, äh, olen ma ise näinud, äh, kuidas see teema on muutunud üha olulisemaks, üha olulisemaks meie üldises välissuhtluses. kõik mäletavad neid sündmusi, mis leidsid aset kuu aasta alguses, siis kui Vene valitsus otsustas lõpetada gaasitarned Ukrainale. ning kõik need probleemid, mis sellega kaasas käisid, on meil veel hästi meeles. selline on reaalsus ning te teate, et vaevalt aasta tagasi pärast Gruusia kriisi oli ka sellel mõju energiatarnetele, taga ka kaasa energiavarustusele. nii et, et et kaalul on olulised geopoliitilised aspektid, samuti energiahindade muutlikkus rahvusvahelistel turgudel. kõik need on tegurid, mis ühel või teisel moel mõjutavad liikmesriike nii üksikult kui ka tervikuna. niisiis, daamid ja härrad kõige olulisem küsimus on ja on ka edaspidi äh, see, milline on Euroopa roll äh, liikmesriikide poliitikate suhtes, sest praegu pannakse ikkagi veel liikmesriikide tasandil paika meie energiavarustuskindlust puudutav poliitika. komisjon on äh, üsna pühendunud, kuid samas tagasihoidlikul moel üritanud ära kasutada neid volitusi, mis olemasolevate aluslepingutega talle on antud ning äh, on püüdnud panna liikmesriike selle teema üle rohkem järele mõtlema ja mõtlema järele vajaduse üle kõnelda energiapoliitika vallas ühel häälel. minu ülesandeks on olnud juhtida läbirääkimisi Venemaa valitsusega selleks, et saavutada uus globaalne Euroopa Liidu Venemaa vast-, vaheline kokkulepe ei ole kahtlust, et kui ma olen Moskvas, eh, siis on väga oluline, et eurooplased kõneleksid ühe häälega, ühel häälel, sest niimoodi saame me avaldada palju rohkem mõju kui siis, kui me ei ole ühtsed. seda eh, me olemegi üritanud saavutada, me oleme üritanud kõnelda ühel häälel tõsi, alati meil ei ole õnnestunud selliseid ühtseid seisukohti saavutada, meil ei ole õnnestunud saavutada neid ühtseid seisukohti, mis annaks meile rohkem mõjuvõimu. niisiis, mida on Euroopa Komisjon siiamaani ära teinud? kõigepealt oleme me otsustanud äh, Äh, ja ma arvan, et see on meil ka õnnestunud, me oleme saavutanud selle, et energiavarustuskindlus on väga kõrgel kohal kõigis kahepoolsetes suhetes, mis äh, meil on me oleme osalenud peaaegu kõigil tippkohtumistel, mis viimastel aastatel on toimunud Euroopa Liidu ja äh, peamiste tarneriikide vahel. ning me oleme saavutanud äh, selle, et selle teemaga tegeldakse kõigil tippkohtumistel, kohtumisel Venemaaga, Jaapaniga, USA-ga, Ladina-Ameerika riikidega ja loomulikult Lähis-Ida riikidega. niisiis, see teema on muutunud üheks kõige olulisemaks prioriteediks meie välissuhetes. ma arvan, et me oleme vähemalt osaliselt oma ettevõtmistes olnud edukad. meil on õnnestunud oma välispartneritega arutada Euroopa energiamudelit, teisisõnu eh, siseturu eh, integreerimist eh, energiatoodete liikumist Euroopa Liidus ning see on andnud meile teatud mõjujõu teatud Ladina-Ameerika riikide suhtes, samuti ASEAN-i riikide suhtes kes antud hetkel üritavad äh, kõik saavutada teatud regionaalset integratsiooni ning kaupade ja teenuste vaba liikumist. sealhulgas siis ka energiatoodete äh, vaba liikumist. Euroopa on neile väga oluliseks võrdlusallikaks, äh, väga oluliseks etaloniks. me oleme samuti käivitanud mehhanismid, mis peaksid tagama selle, et Euroopa suudab paremini toime tulla energiakriisidega. me oleme Ukrainas toimunust oma õppetunnid õpp-, saanud, äh, samuti äh, sellest, mis toimus teatud liikmesriikides ning meil on olemas nüüd mehhanismid, mis võimaldavad infovahetust liikmesriikide vahel ning samuti äh, võimaldavad kriisidele reageerida Äh, moel, mis on vastastikku teineteist toetav ja seda meil varem ei ole olnud, nii et, et see, need on tõesti edusammud, mida tuleks mainida. samuti oleme energiaküsimuse lülitanud uude Euroopa julgeolekustrateegiasse. Te teate, et viimase paari kuu jooksul, samuti möödunud aastal, oleme me äh, teinud Javier Solana, äh, välispoliitika kõrge esindajaga, väga tihedat tööd selleks, et kaasajastada Euroopa Liidu julgeolekustrateegiat. on selge, et Javier Solana äh, tegevus kahe tuhande kolmandal aastal äh, vajas kaasajastamist, sest et äh, sündmused on edasi arenenud ning meie komisjonis oleme saavutanud selle, et meie julgeoleku prioriteetide hulgas on nüüd ka energiavarustuskindlus ja mainiksin ka siis energiavarustuskindluse esindajate võrgustikku, mille me oleme loonud. me hindame tohutult seda toetust, mida teie komisjon meie tööle on osutanud. esimees, te ise mainisite seda tööd, mida on teinud härra Saarjus Volski, kes oli selle komisjoni eelmine esimees, tema töö oli tõesti eeskujulik Eh, meil oli väga hea koostöö, väga hea arutelu Euroopa Komisjoniga. Eh, see kõik on võimaldanud meil eh, paika panna oma seisukohad, Euroopa Parlament on paika pannud oma seisukohad. ning parlament on suurnud, suutnud mängida olulist äh, poliitilist rolli ettepanekute tegemisel ja seda just äh, härra Saari-Solski juhtimisel. Äh, väliskomisjon suutis tema juhtimisel arutada energiavarustuskindlusega seonduvaid küsimusi kõigi oluliste tegijatega selles sfääris. meil on nüüd olemas siis tekst komisjonis on äh, mõningaid eriarvamusi selle teksti osas, aga igatahes on see tekst seda väärt, et seda tulevikus arutada. niisiis, igatahes äh, kokkuvõtteks tahaksin öelda nii palju, et äh, kuigi me oleme suutnud mõned olulised ja vajalikud asjad saavutada, ei saa me siiski olukorraga hetkel veel rahul olla. meie komisjonis oleme veendunud, et selleks, et me saaksime tegutseda, selleks, et äh, me saaksime Euroopale äh, anda suurema mõjujõu selles küsimuses, tuleb veel astuda rohkem samme integratsiooni suunas. meil tuleb äh, tõhustada Euroopa Liidu pädevust selles poliitikavaldkonnas, see on see suur väljakutse, mis tulevikus meie ees seisab. kui Lissaboni leping ratifitseeritakse ja ma loodan, et see ratifitseeritakse, siis äh, Lissaboni leping äh, avab meie jaoks uusi uksi. see leping võimaldab meil anda rohkem volitusi Euroopa Liidule, et Euroopa Liit saaks tegutseda selles valdkonnas, teha ettepanekuid liikmesriikidele, äh, määrata kindlaks strateegia ja seda strateegiat selles valdkonnas ka ellu rakendada. niisiis Äh, see on ka tulevase komisjoni ülesanne ning ma loodan, et me ei piirdu üksnes sellega, et me rõhutame, kui oluline on rääkida ühel häälel, kuigi see on loomulikult oluline, aga ma loodan siiski, et me suudame ka äh, teha paremat koostööd oma partneritega energiavaldkonnas, et selles valdkonnas edu saavutada. see on tõenäoliselt minu viimane külaskäik teie komisjoni ja seetõttu ma tahaksin kasutada võimalust, äh, et pisut tuleviku üle mõtiskleda. ma ei usu, et Lissaboni lepingust piisab selleks, et Euroopa Liit saaks äh, määratleda ja äh, paika panna energiapoliitikat mis oleks kõige parem, mis teeniks kõige paremini Euroopa Liidu huve. ma toetan Jacques Delors'i ettepanekut, mille ta tegi poolteist aastat tagasi. Äh, see ettepanek avaldati Prantsuse ajakirjanduses. Äh, ettepanekus kutsus ta üles äh, sõlmima energialepingut, Euroopa energialepingut, mis oleks omamoodi sama nagu Euroopa Majandusühenduse leping, mis võimaldas omal ajal liikmesriikidel äh, omal ajal koostööd teha. ma arvan, et kui me tahame tulevikus mõju avaldada, siis me peame Äh, saavutama selle, et liikmesriigid jagaksid oma energia suveräänsust, et nad ühendaksid oma ressursid selleks, et Euroopa muutuks tugevamaks. me teame väga hästi, milline on olukord Venemaaga, me teame, et suurel määral me sõltume äh, Venemaa gaasitarnetest. ainus viis, äh, kuidas me saame kaitsta oma kodanike huve, oma energiatarbijate huve, oma energiavarustuskindlust, on Äh, see, kui kõik liikmesriigid on ühiselt pühe, pühendunud sellele teemale ja äh, lõpetuseks äh, peatuksin mõnedel väga aktuaalsetel teemadel. konflikt ja pinged Ukraina ning Venemaa vahel. Vene pool on ähvardanud juba korduvalt gaasikraanid kinni keerata ja mitte tagada siis normaalseid energiatarneid Ukrainale. seda sellepärast, et Venemaa soovib, et Ukraina maksaks varasemate tarnete eest. meie siin komisjonis oleme püüdnud tegutseda, me oleme püüdnud olla aktiivsed tegime seda kogu kevade ja selle suve tänu sellele usaldusele, mida meie vastu on üles näidanud nii Ukraina valitsus kui ka Venemaa valitsus, oleme me suutnud pidada läbirääkimisi. Äh, meie peadirektoraat on eriti olnud aktiivne osaline nendes kõnelustes ning me oleme siis äh, hoidnud ära energiatarnete katkemise lühemas perspektiivis äh, oli eesmärk see, et Ukraina maksaks selle gaasi eest, mida ta Venemaalt on saanud ja see sai võimalikuks tänu rahvusvahelisele kokkuleppele, mida meie toetasime. rahvusvaheline valuutafond võimaldas, eh, siis laenas raha Ukrainale, et seda ja lubas seda raha kasutada gaasi eh, eest tasumiseks me pidime äh, äh nõudma, et Ukraina ka teatud määral viiks läbi sisemised reformid, äh, seda selleks, et Ukraina saaks kaasajastada oma gaasivõrgustikku, äh, oma toru, oma torujuhtmete võrgustikku ning viiks riiklikusse seadusandlusesse sisse vastavad muudatused, mis tagaksid suurema läbipaistvuse energiaturul siiamaani on äh, Ukraina valitsus äh, lubanud, äh, et tõesti kõik vajalikud muudatused teostatakse ning see on saanud toetust ka Euroopa Investeerimispangalt, Rahvusvaheliselt Valuutafondilt. raha on Ukrainale eraldatud selleks, et Ukraina saaks oma kaasajastamist teostada. loomulikult hetkel ei tea veel keegi, millal Ukraina suudab oma gaasiarvetes täielikult tasuda, selleks et vältida selliseid tulevasi kriise. me ei soovi, et korduks see, mis mõned kuud tagasi, aga me oleme vähemalt ennast kehtestanud, me oleme olnud oluliseks vahendajaks ja kui teil lubate, esimees, siis ma mainiksin ka seda, et meil on äh, käimas dialoog äh, sellel teemal ka Venemaaga. nagu ma juba ütlesin, äh, me püüame sõlmida uut raamkokkulepet Venemaa ja Euroopa Liidu vahel ning selles kokkuleppes on energiateema üsna oluline. siiamaani on meie seisukohad olnud siiski väga lahknevad, Venemaa ei soovi allkirjastada Euroopa energiahartat tegelikult on ta selle allkirjastanud, aga ta ei soovi seda ratifitseerida. Eh, president Medvedev eh, on teinud ettepaneku, eh, mis on alternatiivne ja ka see alternatiivne ettepanek ei sobi meile, sellepärast et see ei, sellega ei käi kaasnes piisavad kohustused Venemaa poolelt Äh, see ei taga, see ettepanek ei taga seda, et Venemaa käituks piisavalt läbipaistvalt. kui soovite, võin sellel teemal kõnelda üksikasjalikumalt, aga see on üks probleem, mis meie ees seisab. selles kokkuleppes Venemaaga üks kõige olulisem osa oleks tagada see, et lõppkokkuvõttes meil oleks energiaalane kokkulepe, mis tagab meie energiatarned vajalikus koguses ning äh, meile, eurooplastele sobivatel tingimustel me ei ole seda eesmärki veel saavutanud, me peame ootama, kuidas asjad arenevad, aga ma loodan, et väliskomisjon mängib selles protsessis ka olulist rolli. ja veel üks asi, millel tahaksin kiirelt peatuda ja mida tegelikult ka esimees oma sissejuhatuses mainis, on seotud siis nõndanimetatud lõunakoridoriga. kaheksandal mail Prahas äh, toimus väga oluline kohtumine mille eesmärgiks oli toetada ehm, võimalusi ehm, mitmekesistada oma energiatarneid, kuidas ehm, saada rohkem energiatarneid kõigist Taga-Kaukaasia piirkondadest, samuti Iraagist ja Egiptusest. see protsess on käimas, selle kohta võin ka anda üksikasjalikumad, üksikasjalikumat infot, kui soovite see protsess on äärmiselt oluline sellepärast, et tule, ka tulevikus me vajame siiski energiat Venemaalt. meie strateegia on äh, siiski üritada vähendada seda sõltuvust nii palju kui vähegi võimalik, me ei saa Venemaad täielikult asendada. aga meil on võimalus pisut vähendada seda energiasõltuvust Venemaast. kui me avame enda jaoks uusi turge, uusi koostöövõimalusi äh, Taga-Kaukaasia regiooniga, Kesk-Aasiaga. Äh, riigid, mis asuvad nendes piirkondades, võivad meid energiaga varustada. Äh, on olemas Nabucco projekt, millega me tegeleme ning samuti tegeleme me sellega, et Äh, leida uusi tarnevõimalusi, näiteks ähm, äh, osta gaasi ja naftat ka äh, Vahemere lõunakaldal asuvatelt riikidelt, nagu näiteks Alžeeriast. Need on need peamised teemad, millega me praegu tegeleme, me võime neid siin arutelu käigus üksikasjalikumalt lahata ning lõpetuseks te teate, et möödunud aastal tehti katset Äh, taaskäivitada nõndanimetatud Barcelona protsess ja nüüd meil on olemas siis Vahemere liit, mis tugineb Prantsuse eesistumise aegsele algatusele, eriti härra Sarkozy algatusele ja äh, nendes plaanides äh, taaskäivitada Vahemere liit on ette nähtud ka terve rida projekte energiakoostöö valdkonnas. Nende projektide hulgas on üks selline oluline projekt, mis näeb ette päikeseenergia arendamist. niisiis, esimees. lõpetaksin oma sissejuhatava sõnavõtu äh, selle mõttega. ma tahaksin rõhutada, et meil on olnud väga suurepärased suhted Euroopa komisjoni ja Euroopa Parlamendi vahel. nagu ma ütlesin, Lissaboni leping loob äh, olulisi uusi võimalusi parlamendi jaoks ja teie komisjoni jaoks, eriti teie roll Lissaboni lepingu raames suureneb ja ma suhtun optimistlikult tulevikku ja loodan, et meie suhted paranevad veelgi, aitäh! suur tänu, härra Landaburu selle selge sissejuhatuse eest ja nüüd äh, on meie hulka tulnud parlamendi endine president härra Pöttering, keda me tervitame ning äh, samuti tervitame siin härra Sarjus Volskit, keda ma eelnevalt juba mainisin, kes on olnud raportöör selles valdkonnas. ma tõstsin teda esile kui selle teema esindajat hästi meie komisjonis ja juhin teie tähelepanu sellele, et meil on juba kolmteist sõnasoovijat selle teema raames. nii et äh, me peame ajal silma peal hoidma, et ka teiste teemade juurde jõuda. härra Sarjasvorski, palun. suur tänu. kui nüüd vaadata kaks-kolm aastat äh, tagasi, mineviku välise energiavarustuse kindluse alal, siis võib öelda, et me oleme käinud ära tõesti olulise tee. meil Euroopa Parlamendis oli algusest peale suuri muresid sel teemal, aga komisjon on tulnud välja omapoolsete dokumentidega, oleme saavutanud sünergia äh, ja praegu on olukord selline, et nii parlament, komisjon kui ka nõukogu teevad tihedat koostööd, märgin ära ka et äh, teie arvates äh, põhineb energiaalane edukas tegutsemine toimival institutsionaalsel struktuuril. loodetavasti tulevikus komisjonil saab olema sobiv struktuur. me alati ütleme, et Lissaboni leping annab meile parema seadusandliku aluse, aga sellest tegelikult ei piisa. meil ähm, tuleb minna kaugemale selles valdkonnas, kui Euroopa Liit seni on läinud. Jacques Delorgi tegi omal ajal ettepaneku, et äh, meil äh, peaks olema ühtne lähenemine, ühtsed lepingud, siis puudutas eelkõige just äh, terast ja sütt. igal juhul energiavarustuse kindluse alus peaks olema tugevam meie kogemused Euroopa Liidus näitavad, et tuleb rääkida ühel häälel ja kui me seda soovime teha, siis meil peavad olema vastavad vahendid. me peame energia tarnekindluse poliitika niivõrd palju kui võimalik Euroopa Liidu tasandile tooma, nii et ma soovin tänada komisjoni selle sünergia soodustamise eest, mis meil Euroopa Parlamendi ja komisjoni vahel on ja eriti meie komisjoni nimel tahaksin ma öelda, et me ise oleme mänginud ka tõesti eesrindlikku rolli selles küsimuses. tänan äh, komisjoni välisenergiavarustuskindluse teema edendamise eest, ükskõik kas institutsionaalselt, äh, finantsiliselt äh, või seadusloome vahenditega suur tänu, et äh, olete valmis rääkima meiega projektidest nagu Nabucco, mille kohta on esitatud teile ka suulised küsimused. nii et ma olen suhteliselt optimistlik, aga see ei tähenda muidugi seda, et antud olukord on äh, rahuldav. me oleme silmitsi uute väljakutsetega, oleme silmitsi uute vahendite ja komisjoniga, suur tänu! Ringrazio il um, kolleeg. tänan. härra Sarjus Volski, teiepoolse sõnavõtu eest. ja nüüd algab meil arutelu nagu ma juba ütlesin, siis äh, kui kolleegid saavad sõna ainult äh, poolteist minutit, muidu meil pole piisavalt aega. härra Salafranka kõik. tänan, härra esimees sooviksin tänada ka härra Landa Puurut siia tulemast. energiavarustuse kindlus on oluline lahtine küsimus Euroopa Liidu jaoks. see on äh, üks tänapäevasemaid ja aktuaalsemaid probleeme meie kodanike jaoks. härra Sarusvolski on selle teemaga suure töö ära teinud ja täname ka härra Landapurut, meil tuleb igal juhul mobiliseerida kõik vahendid, mis meil on, et see suur tõsine probleem lahendada, muidu see hakkab muudkui korduma. meil tuleb leida lahendusi selle assotsiatsioonilepingu raames, mis me sõlmime Venemaaga ja tuleb tõesti väga kaaluda neid vahendeid, mida me kasutame. härra esimees. härra Landaburu rääkis äh, käitumiskoodeksist eelnevalt, viitas äh, erinevatele tavadele ja jääb üle öelda, et äh, käitumiskoodeksid on ju tõesti rakendatud erinevates valdkondades ja meie arvates väga oluline ka siin ja minu fraktsioon on veendunud, et Euroopa Liit peaks tulevikuski sellele tuginema. ma loodan, et härra Landapuru saab ka oma tulevases ametis delegatsiooni juhina meie ette esinema tulla ja soovime talle igati edu uuel töökohal. suur tänu härra Salafrancale. ja aseesimees saab nüüd sõna, palun poolteist minutit. suur tänu, tahaksin tänada äh, härra Randapurut sõnavõtu eest see näitab selgelt, et äh, niisugune teema on muutunud juba äh, pidevaks päevakorrapunktiks meie jaoks. kui me räägime energia tarnekindlusest, siis äh, vaatame loomulikult Venemaa poole. Venemaa ongi üks kõige suuremaid tarnijaid meie jaoks, aga ta on ka et Venemaal on ka oluline poliitiline roll nendes seostes aga nüüd ma tahaksin aktsenti natukene muuta. E, mitte energiatarnekindlus, vaid e, turvalise energia tarnimine. kas see võiks oluline olla e, Euroopa Liidule? suured tootjad Prantsusmaa, Hispaania võiksid ehk paremini koordineerida tegevust ja Euroopa Liitu oma poolt varustada eh, turvalise energiaga, vähemalt teatud protsendi ulatuses. Eh, tahaksin seetõttu rõhutada, kui tähtis on vaadata mitte ainult eh, ühes suunas, vaid nii ita kui läände. suur tänu, härra Pasku. ja nüüd härra Watson, poolteist minutit suur tänu, härra esimees. liberaalide nimel tahaksin tänada härra Landepuurut äh, suure töö eest, mis ta on ära teinud Euroopa Liidu nimel äh, äh, oma ametiülesannete täitmisel, täpselt nii, nagu härra Salafrankagi tahaksin talle edu soovida tema tulevases töös, et see tooks talle palju rahuldust. ja nüüd tahaksin küsida nende diskussioonide kohta, mis on toimunud Euroopa Komisjonis ja nõukogus. Teie kindlasti äh, saate meid informeerida äh, selle kohta. Euroop-, vabandust, Euroopa Liidu neli ähm, liikmesriiki ja Venemaa on sõlminud South Streami lepingu äh, ja see näitab, kui fragmenteeritud on meie eh, energiapoliitika. paljud meist siin arvavad, et tegemist on eh, energiasõltuvusega lausa, eh, mis on üsna oluliseks muutunud ja see võib ohustada meie Euroopa Liidu terviklikkust. tundub, et on võimalik leida kaks väljapääsu, mõlemad Äh, on seotud äh, meie enda äh, tootmise suurendamisega, üks on siis tuuma, üks võimalus on suurendada tuumaenergia tootmist, teine võimalus on taastuvenergia tootmise suurendamine ning arukate energiavõrkude rajamine. Mm, ilmselt äh, härra Nandaburu on täiesti teadlik niisugustest võimalustest, kui ta rääkis äh, Vahemere Liidust ja päikeseenergia kasutamise võimalustest, aga nüüd tahaksin ma teada, mis iseloomuga on äh, energia peadirektoraadi ja Relexi äh, diskussioonid olnud, millised on arutelud nõukogus olnud, kui on räägitud suuremast Euroopa Liidu sõltumatusest suur tänu, paluksin ikkagi kõiki pooleteist minuti juurde jääda ja nüüd annan sõna järgmisele kolleegile. härra peadirektor, õnnitlen teid uue ametikoha puhul ja tänase hea kõne puhul. mul on küsimused. kas South Stream ja Nabucco suurendavad Euroopa energiasõltuvust või mitte. ja kuidas te hindate Gazpromi osalust äh, teatud ettevõtetes, mis ületab viiskümmend protsenti ja millist rolli mängib seal Nabucco? kolmandaks, mais räägiti Euroopa majanduse elavdamise plaanis ka naabruspoliitikast ja energiatõhususest ning mitmesuguste stiimulite abil üritatakse toetada naaberriike energiatõhususe tõstmisel, mida on komisjon selles valdkonnas teinud ja mida ta plaanib teha. lõpetuseks. liiguvad kuulujutud, et äh, Venemaa plaanib oma allkirja energiahartalt äh, tagasi võtta ja kuna ka WTO liikmelisuses on olnud muudatusi seoses Venemaaga, kas siis on ka täpsemalt infot selle energiaharta kohta ja kas see kõik mõjutab ka Nabucot? kas äh, Euroopa Liit peaks äh, ka Nabucco finantseerimisel suuremat rolli mängima, tänan? Butikofer, Dora la parola. suur tänu kolleeg Butikoferile ja nüüd järgmine kolleeg, palun. Eh, härra Scholz, palun. suur tänu teie sõnavõtu eest. ma olen nõus sellega, et äh, meil on vaja lisaks Lissaboni lepingule sellist lepingut, mis paneks paika meie energiaalase kontseptsiooni. meil peab olema see kontseptsioon kooskõlas äh, komisjoni rohelise raamatuga aastast kaks tuhat kuus. mõned konkreetsed küsimused. kas te olete arvamusel, et me saavutame Nabukoga sõltumatuse, kui äh, gaasi jaotamine jääb endiselt Gazpromi kontrolli alla transiitriikides ja kuidas te hindate Venemaa valitsise, valitsuse ambitsioone luua nii-öelda gaasi OPEC ja kuidas te hindate Euroopa Liidu mõju võimalusi selles organisatsioonis ja edasi, kas äh, Venemaast sõlt-, sõltumatuse asemel ei tule meil äkki sõltuvus äh, hoopis Türgist, kes äh, seab äh, Nabucco kokku oma liikmelisusega? kolleeg Strasse, poolteist minutit, palun. tänan, härra peadirektor, tänan kolleeg Sari Solski selle suurepärase eeltöö eest mis on ära tehtud äh, selleks, et uus komisjon ja uus parlament saaks selle teemaga kiiresti edasi minna. see teema on äh, terviklik kompleks, mille osad valdkonnad jäävad ka meie komisjoni pädevusest välja. meil tuleb tõsta energiatõhusust, me peame kasvatama oma ressursse, meil on vaja lisatarnekanaleid, ükskõik, kas me räägime siin Nabucost või millestki muust. meil on võimalikult palju tarnijaid vaja, et mitte sõltuda ühest tarneallikast. Euroopa energiavarustuse kindluses mängib olulist rolli välispoliitika, seetõttu on otsustav ja vajalik, et et Euroopa Liit mitte ainult ei räägiks ühel häälel, nagu te ütlesite, vaid et me oleksime võrdsed oma partneritega. me peaksime Venemaaga suhtlema part-, partneri moodi, aga samas ka väga enesekindlalt. meil tuleb oma huvisid tugevalt kaitsta. ka Venemaa tahab Euroopalt midagi, me peame neid asju nägema kontekstis. ja nüüd, kui me räägime Kesk-Aasiast, Kaukaasiast, Iraanist, Iraagist, siis ka nende riikidega tuleb läbi rääkida. on hea, et äh, teie uus äh, ametipost on seotud äh, Vahemere riikide, kas ka nemad võivad aidata vähendada meie energiasõltuvust? suur tänu ja nüüd härra Svoboda poolteist minutit. tänan, härra esimees. kaks äh, märkust. täna hommikul äh, samal ajal teiega oli härra Piebalgs äh, energiakomisjonis võib-olla võiksime paremini oma tegevusi koordineerida, et sellised kokkusaamised ei oleks samal ajal. tegemist on väga olulise teemaga mõlema komisjoni jaoks ja parlamendisiseselt tuleks ka tööd paremini koordineerida, selle, selle teie süü, härra Landapuro, ega kellegi süü, aga lihtsalt märkus tulevikuks. edasi küsimus nüüd äh, Nabucco ja South Streami kohta ma tahaksin äh, komisjonipoolset arvamust, äh, mitte võib-olla praegu kohe, aga võib-olla täiskogu ajaks. võib-olla komisjon ei taha eelistada ühte teisele nüüd, aga ma tahaksin teada komisjoni arvamust mõnestes olulistes punktides. nagu te teate, siis meie eesmärgiks on vähendada sõltuvust Venemaast. me ei saa täielikult vabaks aga võib-olla me siiski peaksime teatud määral eelistama Nabucot, arvestades äh, hindu, arvestades laienemist. me sooviksime teada, kas komisjon on neutraalsel seisukohal, kas tal on omad eelistused, mis on näiteks ajalised eelistused, ühesõnaga me hea meelega saaksime lisainfot äh, sel teemal, ei ole vaja loomulikult öelda, et üks on äh, halb, teine hea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 võib-olla on väga oluline see, et väga palju tähelepanu on juhitud just suhetele Venemaaga äh, energiapoliitika kontekstis. Äh, on selge, et äh, et äärmiselt oluline oleks tõesti see, et me kaaluksime, mida me Venemaa suunal teha saame, me peame endast andma parima selleks, et meievahelisi suhteid parandada. ja siit minu küsimus Venemaa ja Ukraina kohta ning nende edasiminekute kohta, mis nende kahe riigi vahelistes suhetes tuleb teha sest et nende kahe riigi suhted mõjutavad üsna oluliselt energiavarustuskindlust. samuti tuleb meil teha rohkem teadusuuringute vallas. ja nüüd proua Haudala, palun. kiitus, puhejuhataja. tänan, härra esimees. siin on räägitud nüüd palju sellest, et inimõiguste vaatenurka ei saa tuua ohvriks energiatarnete valdkonnas mõtlen siin selliseid partnereid nagu näiteks Türkmenistan, mis on üks hullemaid diktatuure maailmas, või ka Venemaad, kus esineb äh, väga palju inimõiguste rikkumisi ja ka õigusriigi areng on puudulik. ma tahaksin äh, kuulda teie arvamust selle kohta, et äh, kuidas peaksid olema inimõiguste aspektid kaasatud Euroopa Liidu äh, välispoliitikas, et need kaks asja eri teid ei läheks ja kuivõrd oluline on teie arvates see, et meie energiaalased partnerid oleks võtnud endale kohustusi rahvusvahelise õiguse raames, toon ühe näite. Läänemere piirkonnas valmistutakse North Stream torujuhtme ehitamist ette. ja seda projekti kõik riigid ei usalda ja see ei ole mingisugune ime. ja Venemaa näiteks ei ole liitunud ESPO konventsiooniga, mis puudutab piiriüleseid äh, keskkonnamõjusid minu arvates on oluline, et meie energiaalased partnerid äh, võtaksid endale kohustused selliste rahvusvaheliste lepingute raames, enne kui hakatakse energiaprojekte ellu viima. suur tänu, proua Haudala ja nüüd äh, härra Scholz äh, QNGL fraktsioonist. tänan, härra esimees, härra peadirektor, tegemist on tõesti väga olulise teemaga, me ei saa kujutada ette ühiskonda ilma energiata, aga me muudkui raiskame energiat tegelikult päris palju. mind huvitaks see, et äh, kuivõrd palju mängib äh, intelligentse energia mõiste rolli äh, energiaalastel läbirääkimistel ning kas partnerluslepingutes arvestatakse ka vastastikuse mm, võrdsusega ja edasi Nabucco, Läänemere torujuhe, South Stream, Euromet, kas ähm, need äh, pole mitte teemad, mida tuleks äh, käsitleda koos? meil oleks vaja ühtset energiapoliitikat koos partnerriikidega ma tahaksin ähm, teada, millised on äh, teiepoolsed märkused selle perspektiivi kohta. suur tänu, kolleeg äh, Scholz ja nüüd saab pooleteiseks minutiks sõna härra Landsbergis uh,. Thank you, Mr President. suur tänu, härra esimees. minu küsimus puudutab Venemaad ja energiahardat. juba aastaid on siin komisjonis jälgitud, kuidas energiaharta areneb, aga minu meelest on arengud olnud negatiivsed. harta pole ikka veel kõigi poolt ratifitseeritud. harta peaks olema eriti arvestades artiklit nelikümmend viis siduv Venemaa jaoks aga Venemaa kasutab nüüd uusi argumente, ütleb, et Venemaa on lihtsalt segaduses, teda sunniti alla kirjutama sellele hartale ja e, nüüd ütlevad nad, et me, et nende allkiri sellele hartale ei olegi enam siduv. Sotšis öeldi lausa, et e, Venemaa kavatseb uue omaenda harta e, Euroopa Liidule esitada Venemaa tahab lihtsalt äh, surmata meie harta ning sundida peale omad tingimused Euroopa Liidule. Teie, härra peadirektor, mis te arvate sellest uuest Venemaa projektist? suur tänu kolleeg Landsbergisele ja nüüd kolleeg Jaagonsaari, palun. juhataja. tänan, härra esimees. suur tänu äh, huvitava sissejuhatuse eest. Arktika piirkonnas leiavad aset äh, maailma kõige kiiremad muutused ja tuleviku energiakonkurents saab toimuma Arktika piirkonnas. komisjon on siin küsimuses olnud suhteliselt passiivne. kas poleks mitte aeg seada Arktika piirkonna poliitika esimesele kohale? ja jätkan äh, kolleeg Haudala küsimust seoses North Streamiga nüüd on meil mitmesuguseid keskkonnamõju uuringuid läbi viidud sel teemal ja neid viiakse läbi. kas Nord Streami asjus ei peaks läbi viima ka julgeolekupoliitilisi uuringuid mitte? tänan. Grazie per la concisione del suo intervento. Do ora la parola per un minuto e mezzo all'onorevole Lunacek. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Herr... Tänan, härra esimees, härra Landapuru Te rääkisite täiesti õigusega sellest, kuivõrd suureks abiks oleks Lissaboni lepingu jõustumine. siis oleks meil äh, võimalik koostada ka ühine Euroopa Liidu energiastrateegia, see on minu meelest väga vajalik. osad kolleegidki mainisid, kuivõrd killustunud on Euroopa Liidu liikmesriikide energiaalane poliitika praegu, nii et mina olen arvamusel, et äh, Lissaboni leping oleks tõesti suureks abiks ja me saaks välja töötada ühise strateegia, mida rakendada energiaküsimustest. iseasi on see, kas see ka tegelikult kõik õnnestub, aeg näitab seda. tahaksin omalt poolt esitada veel ühe küsimuse, mida puudutas ka kolleeg Pütikofer. Te ise ütlesite, et ääretult vajalik on vähendada sõltuvust Venemaast. ma olen teiega nõus, me kõik oleme sellega nõus kuidas teie selles kontekstis ja kuidas komisjon äh, hindab selles kontekstis äh, fakti, et äh, Austrias on äh, Baumgartenis äh, organisatsioon, mis on gaasi üks suuremaid äh, kauplemisplatvorme ja seal on Gazpromil osalus viiskümmend protsenti minu arvates on see problemaatiline. olukord on lihtsalt praegu selline, aga kui me räägime sõltumatusest Venemaast, siis äh, minu arvates on see saanud äh, küll suure tagasilöögi. mind huvitaks komisjoni seisukoht äh, seoses selle faktiga, milline on teie positsioon? tänan, proua Lunatšek, järgmisena saab sõna kolleeg Kelam pooleteiseks minutiks, palun. Tanti Grazia, president suur tänu, härra esimees. härra Landapuru, ma sooviksin teid tänada siljapaistvate saavutuste eest eh, Euroopa Liidu energiapoliitika arendamisel ning tahaksin teile soovida tulevases töös palju edu. Eh, teie olete kindlasti suurendanud parlamendi usaldust Euroopa Komisjoni vastu ja äh, ma nõustun ka sellega, kui te nimetasite Jacques Delors'i, me ei saa nõustuda ainult Lissaboni lepinguga, meil on vaja ka uut energialepingut, mis oleks kõigi jaoks siduv. aga väliskomisjon on äh, äh, tegelenud energiapoliitikaga eelkõige lähtudes härra Sarjušvolski raportis, mis koostati kaks aastat tagasi. nimelt meie oleme teinud ettepaneku, et komisjon võtaks asjakohaseid meetmeid selleks, et äh, jälgida ka äh, Euroopa Liidu energiasektoris riigiettevõtete tegevust ning tulevikus äh, ähm, järgida ka seda, et nii-öelda energiaklausel oleks sisse võetud kolmandate riikidega sõlmitud lepingutesse nõustun ka kolleeg Haudalaga, kes ütles, et eh, Nord Streami küsimustes peab Venemaale seadma tingimuse, et ta ühineks Espoo konventsiooniga. suur tänu! suur tänu härra Kelamile ning eh, debati lõpetuseks kolleeg Kasulides, palun! poolteist minutit. suur tänu, härra esimees kui me tahame ühel häälel kõnelda, siis peaks meil olema ka ühine energiapoliitika, see on äh, pragmaatiline lähenemine, aga seda veel ei ole saavutada. igal liikmesriigil on oma energiaallikate erinevad kombinatsioonid ja nüüd tahaksingi küsida, kui realistlik see üldse on? et Venemaaga saavutada selline energialeping, mis oleks rajatud tarnekindlusele, mis vastaks nõudlusele, jättes geopoliitilised kaalutlused kõrvale. teiseks tahaksin küsida, kui kaugele on arenenud meie energiasolidaarsuse äh, plaan, kasutades ära erinevate võrgustike võimalusi ja Eh, mõeldes eh, sellele, kuidas eh, hädas olevaid riike abistada, kuidas energiavarusid koguda. suur tänu ja nüüd annan tagasi sõna doktor Landa Purule, et ta saaks siis meie arutelu kokku võtta. see on esitatud mitmeid küsimusi ja palun võtke siis need kokku oma vastuses äh.? suur aitäh, esimees! Äh, suur aitäh kõigile, kes näitasid üles huvi selle teema vastu. suur aitäh nende väga asjakohaste küsimuste eest äh, selle lühikese aja jooksul, mis minu käsutuses on, ei hakkaks ma vastama peaaegu äh, kõigile küsimustele, aga ma piirduksin mõningate kommentaaridega nende teemade kohta, mida küsimused puudutasid. ma paluksin, et kui teile tundub, et ei ole saanud konkreetset vastust konkreetsele küsimusele, siis palun eh, esitage need mulle kirjalikult ja ma vastaksin neile kirjalikult eh, nii kiiresti kui võimalik ma arvan, et lihtsalt see arutelu veniks liiga pikaks, kui ma hakkaksin kõigile küsimustele ükshaaval vastama aga ma ei taha sugugi hiilida küsimustele vastamisest kõrvale ja ma tõesti luban, et ma annan konkreetsed vastused kõigile küsimustele, kui te saadate need mulle kirjalikult. niisiis, millised on need peamised teemad või probleemid, mis arutelu käigus tõstatusid? kõigepealt paljudes küsimustes äh, puudutati Venemaaga suhete teemat. vastuseks sellele küsimusele ütleksin, et meie suhted Venemaaga energiakoostöö vallas äh, peavad olema äh, Euroopa üle, üldise Venemaaga suhtlemise strateegia kontekstis, et meeldib see meile või mitte, Venemaa on meie naaber, tihtipeale meil ei ole naabritega väga head suhted, aga, aga meil on vaja välja töötada õige strateegia. me oleme seda teemat arutanud ning ettepanek, mille komisjon tegi vähem kui aasta tagasi, oli järgmine. kui me hindame oma koostöö ja suhete kõiki aspekte, siis äh, järeldus on selline, et meie huvid ja meie sõltuvus on nii suur, et me peame leidma äh, võimalusi koostööks ja dialoogiks, isegi siis, äh, kui meile võib-olla eriti ei meeldi need inimesed, kes Venemaal praegu võimul on energia on oluliseks osaks meie suhetes Venemaaga. me vajame Venemaad sellepärast, et lühemas perspektiivis meil ei ole mingeid muid alternatiive eh, oma gaasitarnete osas. vähemalt osa vajalikust gaasist me peame ostma Venemaa. alternatiiviks ei saa olla ei Norra, Alžeeria ega mitte ükski teine riik. lühemas perspektiivis ei suuda ükski neist meie vajadusi rahuldada. see on tegelikkus on samuti selge, et Venemaale on meid vaja. Venemaale on meid vaja sellepärast, et Venemaa ei saa oma naftat ja gaasi hetkel väga kergesti teistele müüa. ja kui Venemaal ei ole tulusid, mida ta saab nafta ja gaasi müügist, eh, puhkaks Venemaal majanduslik ja rahanduskriis ja loomulikult ka äh, poliitiline kriis, see oleks tohutu suur kriis. kõik need asjad on omavahel seotud ning seda arvesse võttes peame me oma positsioone tugevdama. me peame olema ühtsemad. me peame suutma kõnelda ühel häälel. samas äh, kasutades ära oma tugevat positsiooni, peame kaitsma oma väärtusi, oma seisukohti me ei saa pidada läbirääkimisi venelastega ja sõlmida nendega selliseid lepinguid ükskõik mis valdkonnas, kui me seejuures ei arvesta oma põhiväärtusi, mille hulka kuuluvad ka inimõigused. see puudutab nii Venemaad kui ka mis tahes teist riiki. kui me soovime, et meil oleks usaldusväärne välispoliitika, siis tuleb äh, seda poliitikat kujundades silmas pidada kõiki elemente, et meil oleks sidus ja ühtne poliitika. loomulikult me peame olema realistlikud, sellepärast et me tahame, et meie kodanikel äh, oleks äh, olemas küte, et meie tehased saaksid töötada. me peame tulema toime kliimamuutusest tekitatud probleemidega ja see paratamatult äh, mõjutab meie, meie suhteid. Äh, reaalsus on reaalsus ja sellega me peame arvestama ning mõnikord tuleb ühes või teises valdkonnas teha teatud järeleandmisi. ma tooksin mõned näited. meile avaldatakse liikmesriikide poolt väga tugevat survet alustada läbirääkimisi assotsiatsioonilepingute sõlmimiseks Taga-Kaukaasia riikidega Armeenia, Aserbaidžaani ja Gruusiaga. siiamaani on meie seisukoht olnud selline, et me ei alusta mitte mingeid läbirääkimisi, kui teatud riik, siis Aserbaidžaan ei paranda oma inimõiguste alast ja te olukorda, demokraatia alast olukorda. see on see seisukoht, mida me oleme nõukogu ees kaitsnud. me oleme üritanud äh, saavutada tasakaalu, tasakaalustatud lahendust Äh, oma töö ühe osana reisin ma väga palju maailmas ringi ning äh, nende reiside käigus ma olen näinud, et Euroopasse suhtutakse maailmas hästi just nimelt sellepärast, et Euroopa üritab kaitsta inimõigusi ja edendada demokraatiat. Äh, miljonid inimesed maailmas näevad Euroopat kui lootuste allikat. see, mida me üritame teha, ei ole väga kerge me üritame ellu viia sellist poliitikat, mis kaitseb meie majandus- ja kaubandushuve ning samas ka inimõigusi. aga loomulikult väga selgeid lahendusi ei ole, mingeid imeravimeid ei ole, muidu me oleks äh, selle imeravimi juba ammu leidnud. nüüd äh, mis puudutab veel Venemaad, siis ma arvan, et meil on võimalik saavutada kokkulepe äh, koostööraamistiku osas, seda eriti energiasektoris ja teha seda juba paari järgneva kuu jooksul. või, või realistlikumalt võib-olla selleks läheb vähem kui kaks aastat ja me saame seda teha ainult siis, kui meil on olemas globaalsed suhted eh, Venemaaga ja need suhted ei tohi olla pinevad. kui me viima-, järg-, järgmise paari kuu jooksul suudame parandada seda koostööõhkkonda, mis meil Venemaaga on, siis me suudame saavutada üsna palju edu. mida Venemaa meilt ootab? põhiliselt soovivad nad äh, julgeolekukokkulepet. Äh, see on teema, mida, mille tõstatas härra Medvedjev aasta tagasi. see on neil omamoodi kinnisideeks ning see vastus, mis meie anname, see, kuidas me reageerime dialoogi vajadusele julgeoleku küsimustes, mõjutab väga oluliselt seda, kas me saame paindlikumalt sõlmida teisi kokkuleppeid. nii et ma üritan nüüd ennast natuke selgemalt väljendada. meie energiaalane kokkulepe Venemaaga ei sõltu ainult energiaalastest teemadest, vaid ka väga paljudest teistest asjadest ja siin eh, peituvadki probleemid. seetõttu ei olegi kerge seda kokkulepet saavutada, kui me jätame kõrvale kõik need pinged, mis meil Venemaaga on. ja neid probleeme on palju siis loomulikult eh, tehnilises mõttes on eh, mõlemale poolele huvi, mõlemad pooled on huvitatud energiaalase kokkuleppe sõlmimisest. mida soovib Venemaa? Venemaa soovib, et eh, Euroopa kohustuks ostma teatud koguse gaasi ja naftat Venemaalt. nii et, et nad saaksid teostada vajalikud investeeringud, mis neil on vajalik selleks, et oma energiatootmist kaasajastada Äh, ilma selle rahata tuluta, mida saadakse gaasi ja nafta müüs, müügist Euroopasse, nad ei saa teha vajalikke investeeringuid ja tulemuseks on kaos. meie omalt poolt Äh, saaksime ennast tunda turvaliselt, me saame teatud koguse gaasi ja naftat teatud hinnaga, see on samu-, see on ju meie huvides. nii et, et tehnilisest aspektist me peaksime suutma saavutada kokkuleppe, sellepärast et nemad vaja, meie vajame varustuskindlust, nemad vajavad investeeringuid, aga tegelikkuses on asjad palju keerulisemad ja asjad ei ole nii lihtsad, nagu nad tunduvad, aga mina isiklikult äh, siiski tuginedes oma kogemustele olen äh, olukorra suhtes optimistlik Äh, valitseb siiski teatud realismitunne. Äh, Venemaa poolel ning äh, Putini äh, lähikond äh, püüab jätta sellist muljet Venemaast kui väga võimsast riigist. siiski Venemaa poliitilistes ringkondades võimulolijate hulgas on inimesi, kes tõesti on huvitatud riigi kaasajastamisest, kes soovivad vahendeid riigi kaasajastamiseks ning nende vahendite hulgas äh, hulka kuulub ka energiamüük ja ka energiaharta tõsi, nagu üks saadikutest ütles, on venelased need, kes ei ole praegu huvitatud energiahartast. Nad püüavad meile oma seisukohti peale suruda, aga loomulikult me ei saa sellega leppida. meil on äh, mitteametlik dokument, mis meile ei meeldi, selles dokumendis öeldakse, et Venemaa Äh, äh, surub transiitriikidele, nagu näiteks Ukrainale peale teatud kontrollivõimalused, mida energiaharta ette ei näe. aga äh, samas need riigid jälle ei soovi, et neid peetakse trans-, transiidiriikideks, nii et, et Venemaa valitsusele ja Putinil on väga selge strateegia ja see strateegia on suunatud energiasõltuvuse loomisele Euroopas eesmärk on jätta meid ilma igasugusest võimalusest otsida alternatiive. me peaksime Venemaast olema niivõrd sõltuvad äh, kui, äh, kui vähegi võimalik. see on Venemaa nägemus asjast. see on Venemaa strateegia. meie loomulikult soovime sellisest kontrollist ja sõltuvusest pääseda. ja kuidas me saame seda teha, me saame seda te teha mitmekesistades oma tarneallikaid äh, see on asja iva. ja siit äh, tulenevadki äh, need äh, projektid nagu Nabucco, South Stream. on täiesti selge, et nagu siin ka keegi eelkõnelejast ütles, Gazprom on teatud määral Nabucos osaline, aga see ei ole kõige olulisem. oluline on see, et sellised riigid nagu Aserbaidžaan, Türkmenistan Usbekistan äh, saaksid meile anda seda energiat, mida meil on vaja, selleks et me saaksime vähendada oma sõltuvust Venemaast ja et me saaksime vähendada neid pingeid. Nabucco puhul on veel terve rida lahendamata probleeme, näiteks äh, Kesk-Aasia riikide ja Taga-Kaukaasia riikide äh, valmisolek müüa piisavas koguses energiat teatud perioodi jooksul Euroopasse. praegu me seda lubadust ei ole saanud. Aserbaidžaan on selle lubaduse andnud, Türkmenistan ei. ja Türkmenistanil on väga tõsiseid probleeme suhetes Venemaaga. tegemist ei ole demokraatliku riigiga ent see riik tahab oma energiat meile müüa. küsimus on selles, me ei tea, kas neil on piisavalt energiat, mida müüa. Usbekistan ei ole veel oma seisukohta avaldanud. nii et, et äh, väga palju sõltub äh, sellest ja teine, teine küsimus on, äh, kas meie võtame endale kohustuse osta nendelt riikidelt teatud kohu, kogus energiat. kui suur see kogus oleks? nii et, et selles vallas tuleb edusamme veel saavutada, siis veel transiidi küsimus ja siin jõuame Türgi teema juurde. kaheksandal mail Prahas toimus väga huvitav äh, kohtumine, kus olid kohal kõigi nende riikide juhid, mina olin seal ka kohal ning esmakordselt Äh, hakkasid vastastikused kohustused kuju võtma, mis annaksid ka Nabukule vormi. Äh, kaks kuud pärast seda kohtumist äh, toimus, sõlmiti valitsustevaheline kokkulepe, kus türklased esmakordselt võtsid endale siis kohustuse panna paika transiidimehhanismid, mis oleks vastuvõetavad nii meile kui ka tootjariikidele. teisisõnu, nad loobusid mõttest, et nad võtavad endale lihtsalt oma tarbimiseks teatud koguse gaasi, mis neid, nende territooriumid läbib ja nõustusid siis kompensatsiooniga energiat transiidi eest. seda vastavalt rahvusvahelistele standarditele. see oli väga oluline kohustus äh, Türgi poole pealt ja seetõttu on Nabucco projekt äh, uut hoogu juurde saanud Äh, samuti Iraagi valitsus äh, võttis endale kohustuse äh, anda Euroopale teatud kogus gaasi ja see gaas võiks ka liikuda läbi Nabucco. seega tingimused on praegu paremad, kui nad olid kolm kuud tagasi. nüüd Euroopa-poolne finantseerimine, et see kõik tegelikkuseks saaks, tegelikult see sõltub teist, daamid ja härrad, lugupeetud parlamendisaadikud Teie kuulute äh, ühte Euroopa eelarvepädevasse institutsiooni koos nõukoguga ning tulevastes eelarvearuteludes, kui teie leiate, et Euroopa Liit peab selles valdkonnas sekkuma teatud äh, projektidesse investeerima, jah, meil on raha ka praeguses eelarves ette nähtud, aga sellest võib-olla ei piisa selleks, et Nabucco äh, käivituks niisiis äh, väga palju küsimusi on veel lahendamata ja ma tõesti vabandan, et ma ei ole suutnud kõigile küsimustele vastata, aga esimees palub, et ma lõpetama hakkaksin. ja üks küsimus oli Nabucco ja South Streami kohta. Äh, see oli vist teie küsimus, härra Svoboda. meie oleme seisukohal, et et äh, energiavarustusallikate paljusus on hea seega me ei ole South Streami vastu ja me ei hakkaks South Streami ja Nabucot teineteisele vastatama. ma ütlen ausalt, et mina isiklikult eelistan Nabucot sellepärast, et see vähendab sõltuvust Venemaast. South Stream seda ei tee. ning äh, ma oleksin soovinud, et Itaalia valitsus enne, kui äh, ta sõlmis Venemaaga sellel teemal kokkuleppe, oleks meiega nõu pidanud niisiis, daamid ja härrad, me ei ole teadlikud ühestki lepingust liikmesriikide ja teiste energiatarneriikide vahel. me teame, et, et see tehing või, või kokkulepe, mis sõlmiti Venemaa ja Ukraina vahel Äh, selle, sellega me oleme kursis, aga kui me paluksime, et Prantsusmaa või Itaalia annaks meile infot, mida nad kahepoolsete suhete raames nende riikidega teevad, siis meie ei saa sellist infot, ma ei, ma ei kaeba selle üle, aga ma lihtsalt juhin tähelepanu sellele tohutule ülesandele, mis meie ees tulevikus on. Äh, kui meil üldse on võimalik midagi Euroopa tasandil ära teha ja kui me ei saa liikmesriikidelt informatsiooni, mida me siis teha saame, kõik hoiavad oma info endale sellepärast et äh, liikmesriikide mõtteviis antud hetkel on praegu selline, et Euroopa strateegiat ju ei ole, seega mõtleme ainult oma rahvuslikele huvidele, mõtleme ainult oma kodanikele ning äh, tegelikult ei ole ju mingit äh, pühendumust Euroopale nende poolt. ja just selle probleemiga me peamegi tulevikus tegelema ja ma olen nõus härra Saarjus Volskiga, kes ütleb, et väga palju on ära tehtud ja see tõesti on nii ja seda suuresti tänu tema tööle, tema raportile aga kui liikmesriikide mõtteviis ei muutu, siis edusamme ei tule. sellega ma lõpetaksin, härra esimees, ma tahaksin veel väga paljudest teistest asjadest rääkida, aga ma kardan, et mulle eraldatud aeg on läbi. aga me saame seda, me peame seda dialoogi komisjoni ja parlamendi vahel ka tulevikus jätkama, sellepärast et need teemad, mis on arutusel, on äärmiselt olulised ning poliitiline situa-, olukord on äärmiselt keeruline ning ma arvan, et eh, see komisjon, kui tema volitused Lissaboni lepingu läbi suurendavad, saab meid aidata. suur tänu selle väga aktiivse, veenva, tervikliku, täpse ja analüütilise ettekande eest. suur tänu et te suutsite oma vastused ka lühidalt sõnastada. me alustasime koosolekuga kakskümmend viis minutit hiljem, meil on tihe päevakord, nii et tänan teid äh, täna öeldu eest, aga ka üldse selle suurepärase töö eest, mida te olete teinud viimastel aastatel Euroopa Komisjoni välissuhet ettevõtete äh, ja regionaalpoliitika valdkonnas. Te olete tõesti olnud eesrindlase rollis Euroopa laienemise protsessis ning äh, komisjoni delegatsiooni juhina Marokos te kindlasti ka mängite olulist rolli edasi ning me kohtume teiega peagi tänase koosoleku alguses ma juba viitasin sellele, et äh, te saate enda kätte dokumendi, kus on äh, kirjas suulised küsimused energiapoliitika teemal. ja koosoleku jooksul on nüüd äh, tulnud veel lisaküsimusi. niisiis, teen ma ettepaneku, et täna pärastlõunal vaataksid koordinaatorid äh, kõik need dokumendid veel kord läbi ja käesolevaga jõuame järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on äh, Euroopa Parlamendi Moldova valimiste vaatlemise delegatsiooni juhi Marian Jean Marinescu aruanne valimised toimusid äh, kahekümne kuuendast kuni kolmekümnenda juulini ning Moldova küsimuses on meie komisjon juba kolm korda sõna võtnud pärast äh, viienda aprilli parlamendivalimisi ja vahejuhtumeid pärast valimisi. me teame, et ähm, kolmekümnendal juulil esitas ähm, rahvusvaheline valimiste vaatlusmissioon raporti. selles missioonis osales ka Marian Jean-Marinescu ning üldiselt anti valimistele positiivne hinnang. Öeldi, et äh, laias laastus peeti kinni rahvusvahelistest tingimustest, aga oli märkusi selle kohta, et demokraatlikke reforme on vaja konsolideerida, et tugevdada kodanike usku riiklikesse institutsioonidesse. kolleegid, ähm, kui te soovite läbi viia kahepoolseid vestlusi, siis palun tehke seda saalist väljaspool niimoodi, et need, kes tahavad töötada, saaksid seda ka teha. sooviksin kohe anda sõna kolleeg Marineskule, et ta saaks meile rääkida valimiste päeval toimunust ning samuti selgitada, kas Moldova opositsiooni etteheited mis on seotud valimiste korraldamisega, on õigustatud või mitte. ja võib-olla saaks ta öelda üht-teist ka selle kohta, kuidas valimiste tulemused mõjutavad äh, Moldova Vabariigi sise- ja välispoliitikat seoses äh, suhetega Euroopa Liiduga. härra Marinescu, teil on sõna. suur tänu, härra esimees nagu te ütlesite, kahekümne üheksandal juulil toimusid kordusvalimised Moldovas, kuna parlament ei suutnud esimeste valimiste käigus Euro-, Moldova presidenti valida, seetõttu sooviti korrata valimisi ning esimeste konverents, nagu te teate, andis loa ka Euroopa Parlamendil vaatlusmissioon sinna saata, sinna kuulus seitse liiget, mina, Kristjan Preda, Rahvapartei liikmed, sotsiaaldemokraadid, härra Vartšitis Leedust ja veel üks kolleeg Bulgaariast ning Renate Weber ja Roheliste esindaja Äh, oli Lätist. kahekümne seitsmendal, kahekümne kaheksandal juulil toimusid meil kohtumised Euroopa Liidu suursaadikutega Moldovas, kohtusime paar, ka erakondade esindajatega Moldovas ning Euroopa Liidu eriesindajaga Moldovas kohtusime rahvusvahelise valimisvaatlusmeeskonna esindajatega ja erinevate vabaühenduste esindajatega. kõigi nende kohtumiste baasil ning äh, pikaajaliste vaatlusmissiooni liikmete raportite põhjal järeldasime, et äh, valimislävend on äh, alates viiendast aprillist tõstetud viielt kuuele protsendile ning samas on jäänud ikkagi valimisõigustele piirangud, iseäranis eh, need piirangud, mis puudutasid mitmekordse kodakondsusega, topeltkodakondsusega inimeste õigusi kommunistid süüdistasid Moldovas eh, opositsiooni mässude organiseerimises pärast esimesi valimisi ning opositsioon süüdistas omakorda kommuniste. pressis oli märgata isegi vaenu, mis oli viinud Moldova ühiskonna polariseerumiseni ning samuti äh, täheldasime katseid äh, meediat kontrollida, eelkõige üleriiklikke meediakanaleid ning samuti täheldasime, et kandidaatidel oli ebaproportsionaalne ligipääs meediale hääletusnimekirjadest kõneldes ei tulnud välja ükski probleem või ei olnud ükski probleem, mida juba enne viiendat aprilli oli täheldatud lahendatud ja meile lihtsalt öeldi, et ei olnud piisavalt aega nimekirjade ajakohastamiseks. väga väike arv valimisvõimalusi või valimisjaoskondi oli avastatud, avatud väljaspool Moldovat. peaaegu üks miljon moldovlast elab väljaspool Moldovat ning eh, samuti tahaksin öelda, et Lubu, äh, Lubu äh, lahkus kommunistlikust parteist, äh, lõi oma demokraatliku partei. umbes nelikümmend, viiskümmend valimisjaoskonda olid need siis, kus meie käisime, me ei täheldanud mingeid suuri probleeme, me teadsime väikestest ebakõladest ka vastavaid ametnikke Moldova kodanikud, kes elasid Transnistrias, said võimaluse hääletada eh, Dnestri paremkaldal, aga tegelikult osalesid väga vähesed neist kodanikest. tulemused olid järgmised, kommunistid said nelikümmend kaheksa kohta parlamendis, kaksteist mandaati vähem kui aprillis, demokraadid said kaheksateist mandaati, kolm, kolm kohta rohkem kui aprillis. liberaalid said viisteist kohta, sama tulemus ning Moldova Nostra sai seitse kohta, viis kohta vähem kui aprillis. kokkuvõtteks tahaksin öelda, et on väga vajalik, et viidaks läbi seadusandlikud muudatused selleks, et tulevikus oleksid valimised õiglasemad, et kõigil kodanikel oleks võimalus hääletada, samuti oleks vaja võtta meetmeid, et tagada meedia sõltumatust. liberaaldemokraadid, liberaalid, demokraadid ja Moldova Nostra äh, allianss äh, lõid koalitsiooni, äh, mille nimeks sai siis Euroopa Integratsiooniliit, ning eh, nendel eh, õnnestus ka Mihhail Kimpu eh, presidendiks valida ning või kandidaat seada üles, aga täna siis toimub esimene katse valida presidenti. samas tundub, et nende ülekaal ei ole piisav parlamendis, et president siiski ametisse valida, neil peaks olema kuuskümmend üks kohta. Vlad Filat, liberaaldemokraat, Demokraatide esindaja ning Mariann Lupu eh, kandideerivad samuti presidendi kohale. nüüd, kui nemad ei saavuta vajalikku häälteenamust kuuskümmend üks häält, siis peab kahe tuhande kümnendal aastal uued valimised korraldama. mis tahes ka ju ei juhtu, on eh, Moldova Vabariigil vaja palju tuge selleks, et eh, toime, toime tulla majandusväljakutsetega tähtis on, et Euroopa Liit toetaks Moldova Vabariiki eelseisvatel kuudel ja eh, tahaksin ka veel lõpetuseks nimetada veel midagi, mis on väga oluline. Euroopa Parlamendi delegatsioon kuulus rahvusvahelise vaatlusmissiooni hulka OSCE eh, delegatsiooniga, ka PCA delegatsiooniga. OSCE delegatsiooni juht samas süüdistas Euroopa Parlamenti lojaalsuse puudumises ja ei usaldanud meie delegatsiooni. ta selgitas oma suhtumist ise resolutsiooniga, mis koostati Euroopa Parlamendis kahe tuhande üheksanda aasta mais ja iseäranis selle punkti kakskümmend kaks, eh, kus öeldi, et eh, olulised puudused eh, viiendat aprilli kajastavat OSCE raporti ning äh, erinevused äh, võrreldes siis äh, vabaühenduste raportitega. Neid tuleb arvesse võtta OSCE poolt tulevaste vaatlusmissioonide organiseerimisel. mulle öeldi selle kohta, et Euroopa Parlamendi delegatsioon peaks oma raporti koostama valimiste kohta. Euroopa Nõukogu delegatsiooni toel saime me selle nii-öelda vastasseisu siiski lahendatud, aga ma arvan, et niisugustele äh, probleemidele tuleb väga ettevaatlikult läheneda ning peab ka kaaluma seda, kuidas Euroopa Parlament tulevikus teiste rahvusvaheliste organisatsioonidega ja OSCE-ga koostööd teeb. tahaksin veel kord tänada kõiki, kes osalesid missioonil, andsid olulise panuse vaatlusmissiooni tegevusse. suur tänu! suur tänu! suur tänu! ma tänan härra Marineskut põhjaliku ülevaate eest, mis oli väga selge. nüüd on neli kolleegi sõna soovinud. tahaksime jällegi ajakavast kinni pidada, sest kell üksteist saabub siia härra Olli Rehn. seega sõnavõtjate nimekiri äh, jääb nüüd suletuks ja sinna jääb ainult viis kolleegi ja kõik saavad sõna poolteist minutit. ja Severin, palun. mina ei hakka raportist rääkima ega ka äh, valimiste tulemustest, pigem räägiksin sellest, et, et meie Euroopa Liidu jaoks on praegu jõudnud kätte otsustav hetk mängida olulist rolli, toetades positiivseid arenguid Moldova Vabariigis. usun ka, et üks kõige suuremaid ohtusid on see, mis puudutab äh, neid, kes eelmistel valimisi, äh, valimistel kaotasid ja nüüd on sattunud valitsusse ja arvavad, et konfrontatsioon aitab neil äh, presidendi ametisse nimetada, valitsuse ametisse nimetada. me arvame, et niisuguste enneaegsete valimiste tähtaegsete või enne tähtaegsete valimiste kordamine tulevikus ainult süvendab ebastabiilsust riigis ja seetõttu niisugune praktika on väga ohtlik ja veel üks asi, mis on tõesti ohtlik, Moldovas on majandusolukord. praegu ei ole vaja otsustada, kelle poolt me oleme, pigem julgustagem neid, kes toetavad Moldovat kes soovivad leida eh, kompromissi, stabiilsust. Eh, jätame kõrvale need, kes ei ole aidanud Moldova Vabariigi konsolideerumisele kaasa ja toetame eh, Moldovat koostades majandusabinõude paketi, mis aitaks vältida sotsiaalset ebastabiilsust, mis minu arvates võib kujuneda väga suureks ohuks ja tahaksin seetõttu paluda Euroopa Komisjoni ning ka meie parlamenti aktiivselt, energiliselt tegutseda, et äh, leida võimalus nii poliitiliseks abiks kui ka tehniliseks ja majanduslikuks abiks Moldovale. suur tänu! suur tänu ja nüüd annaksin järgmisele kolleegile sõna. palun! tänan, härra esimees äh tänan äh, raportöörile, lugesin läbi rahvusvaheliste valimisvaatlejate raporti ja seal öeldakse, et äh, nende teiste valimiste korraldamise põhjuseks oli eelmise parlamendi võimetus valida vabariigi president, aga ka seekord ei ole enamust äh, presidendi valimiseks ju tegelikult, nii et äh, ma olen üllatunud kolleeg Severini positiivse hinnangu üle, kuidas äh, vaatlejad hindavad olukorda, kas tulevad positiivsed arengud või on meil endiselt poliitiline stagnatsioon, kuna ei ole olemas enamust, et moodustada valitsus. teine küsimus. pärast aprilli valimisi räägiti äh, pikalt sellest, millised on Moldova suhted Rumeeniaga. Moldova president Voronin saatis ju äh, Rumeenia suursaadiku välja. Äh, Rumeenia selle vastu lihtsustas Moldova kodanikel Rumeenia kodakondsuse andmist kuidas nüüd äh, need valimised äh, suhteid Rumeeniaga mõjutavad? Te ütlesite, et äh, topeltkodakondsusega isikute osalemine valimistel oli paremini korraldatud kui aprillis, aga seda siiski kritiseeriti, öeldi, et selles valdkonnas ei ole piisavalt veel tehtud. nii et ma tahaksin saada teilt infot nende teemade kohta täna. suur tänu, järgmisena kolleeg Pigen, palun härra esimees, lühidalt ma osalesin sellel valimisvaatlusmissioonil ja ma tahaksin öelda, et nii vaatlejad kui ka kohalike poliitiliste parteide esindajad on arvamusel, et valimised oled, olid nüüd paremini korraldatud kui aprillis. see puudutas nii valimispäeva eelset aega kui ka valimispäeva ennast laias laastus on Moldova nüüd testi läbinud. jahmatavaks on see, et äh, valimiskampaania ei äh, toonud esile mitte sotsiomajanduslikke äh, teemasid, vaid keskenduti küsimustele, mis olid seotud eelmiste valimistega. poliitilised parteid ei paista aru saavat äh, sotsiaalmajandusliku olukorra halvenemisest äh, Moldovas. härra Severin ütles, et me ei peaks äh, siin valima, kelle poolt me oleme, aga siiski tuleks aidata kaasa Moldovas stabiilsuse tekkimisele ja sellele, et poliitilised parteid võtaksid ka vastutust kanda. Euroopa Integratsiooni Liit Äh, tegi hea sammu, pakkudes välja härra äh, Luput äh, presidendiks, tema on ainuke isik, kes võiks saada toetust ka kommunistlikult parteilt. samas vaadates praegust opositsiooni, siis ei ole välistatud, et meil tulevad uued valimised veebruaris. oluline on avaldada survet, et Äh, kõrvaldataks äh, puudujäägid äh, seadusandluses, mis on seotud valimiste korraldamisega, sest kui tulevad uued valimised veebruaris, siis need probleemid hakkavad korduma. suur tänu, kolleeg Vigenin, järgmisena kolleeg Weber kaheks pooleks minutiks. Uh... aitäh, esimees, ma teen väga lühidalt. ma jagan neid seisukohti, mis on väljendatud härra Marinescu raportis, tõepoolest Äh, kogu valimiskampaania toimus äh, väga pingelises õhkkonnas ja äh, kampaaniat tegevatel erakondadel olid väga ebavõrdsed võimalused enda tutvustamiseks. valimisregister on samuti väga suur probleem. mitte tingimata ei ole see register vale, aga see loob võimalusi pettusteks samas ma pean jällegi ütlema, et mina isiklikult kohtusin erinevates paikades Moldova kodanikega, kes siiralt uskusid, et nende hääl luges, et see oli oluline ning ma arvan, et me peaksime Moldova rahvast õnnitlema valimistulemuste puhul. samas, pidades silmas kõiki neid kohtumisi meil toimus ja seda, kuidas kõik oli korraldatud, siis ma pean ütlema, et ma toetan väga seda seisukohta, et tulevikus tuleb meil tegutseda teistmoodi. ning ma kindlasti võitlen selle võimaluse eest, et Euroopa Liit äh, saaks sinna saata oma valimisvaatlusmissiooni, sealhulgas siis ka OSCE mandaadi all olevatele territooriumitele. Äh, me oleme oluline tegija maailmas ja me peame ka niimoodi käituma ning me peame olema sõltumatud äh, nendel missioonidel, me peame omaenda metoodikat järgima, aitäh. aitäh. Äh, sellega me oleme arutelu lõpetanud, härra Schulz veel. Marinescu tänan äh, raportöör Marineskule, ma usun, et teie töö andis oma panuse selleks, et valimised äh, toimusid korrektselt, kui mõned väikesed aspektid äh, kõrvale jätta. nüüd on aga olukord selline, et president hoiab ikka oma võimust kinni, hoolimata, et enamust enam ei ole. küsimused on keerulised, problemaatilised ja mina tahaksin esitada järgmise küsimuse. kaheksasada tuhat äh, Moldova kodanikku on saanud Rumeenia kodakondsuse ja tundub, et äh, poliitikas pettumise tõttu see tendents muudkui jätkub. me peame sellele arengule tõsist tähelepanu pöörama, tänan. Bene, grazie, onorevole. Äh, suur aitäh, härra Schulz. Äh, sellega oleme me siis nüüd äh, küsimused lõpetanud ja annan sõna komisjoni esindajale üheks minutiks. komisjoni nimel siis äh, tutvustaksin seda, mida meie äh, praegu teeme selleks, et Moldovat äh, toetada. me loomulikult arvestame sellega, mida teie olete öelnud ja me oleme vägagi teadlikud sellest, kui oluline on seda riiki aidata ning omalt poolt me oleme ette valmistanud demokraatia abistamise paketi neli miljonit eurot ja see peaks lahendama mõningaid kõige olulisemaid probleeme, millele on täna siin tähelepanu juhitud me äh, tulime selle paketiga välja äh, väga kiiresti ja see tõepoolest aitab lahendada mõningaid probleeme, mida täna on mainitud, näiteks meediareformi, äh, ombudsmani toetamist ja ka mitmeid teisi valdkondi, mis on äärmiselt olulised selleks, et aidata demokraatlikke reforme Moldovasse. teiseks tahaksin öelda ka seda, et me oleme äh, teadlikud, milline on olnud majandus- ja finantskriisi mõju Moldovale ning me kaalume makromajandusliku abi osutamist Moldovale. see on äärmiselt oluline, antud hetkel meil ei ole veel paigas kindlat summat Äh, vähemalt me ei saa seda veel avalikustada, aga me kaalume seda väga aktiivselt ning meil on plaanis selle teema juurde tagasi tulla väga kiiresti ja siis meil on olemas ka juba konkreetsed arvud. ning lõpetuseks tahaksin teile öelda, et me oleme valmis läbirääkimisteks assotsiatsioonilepinguga, sellepärast et nagu äh, siin juba öeldi, on äärmiselt oluline et me näeksime neid suhteid laiemas kontekstis ning me oleme valmis äh, käivitama need läbirääkimised, kui vastavad tingimused on täidetud. aitäh! aitäh, härra Brender! võib-olla härra Marinescu soovib veel äh, vastata mõningatele märkustele, mida kolleegid tegid aitäh, esimees. kõigepealt alustaksin härra Schultzi märkusest, kui ma temast õigesti aru sain, siis ta ütles, et kaheksasada tuhat Moldova kodanikku äh, said Rumeenia kodakondsuse, kas see oli see, tõesti see arv, mida te mainisite, see arv ei vasta tõele. Neid on kuskil kolmkümmend, nelikümmend tuhat, kellel on Rumeenia kodakondsus. Äh, selle nad on saanud viimase kahekümne aasta jooksul ning äh, viisanõuete leevendamine ei ole mingil moel mõjutanud valimiste tulemusi. ma arvan, et valimiste tulemused äh, sõltusid sellest, kuidas need sündmused, mis leidsid aset äh, seitsmendast kaheksanda aprillini, kuidas neid sündmusi kujutati ning samuti sellest, Eh, et ma usun, et siis äh, tundsid äh, Moldova kodanikud ennast valimisprotsessi rohkem kaasatuna. ma loodan, et seeläbi olen vastanud ka mitmele teisele küsimusele. ma tahaksin öelda seda, et äh, hääletus, valimisjaoskondades ma nägin, kuidas inimesed tulid sinna, et kes ütlesid, et näete, siin nimekirjas on inimese nimi ja see inimene ei ela seal, kus ta selle valimisnimekirja järgi peaks elama, ta isegi ei ela enam Moldovas ja kui jaoskond sulgeb, siis ma tulen ja kontrollin, kas keegi on üritanud tema eest hääletada. nii et, et ma äh, usun, et selline kodanike poole kaasatus on viinud nende uute tulemusteni. Äh, samuti hääletusprotsess on olnud paremini korraldatud, äh, tõesti esines ka üsna palju rikkumisi, nagu ma ütlesin, hääletusnimekirjad ei ole sellised, nagu nad peaks olema, need ei ole täpsed ning äh, samuti Äh, oli võimalus hääletada kaks-kolm korda, äh, sellepärast et äh, aktsepteeriti valimisjaoskondades terve rida dokumente, passe, ID-kaarte ja veel muid dokumente. see on veel üks probleem, millega tuleb tegeleda ja meie oma raportis tegime konkreetse ettepaneku, et loodaks elektrooniline valimisregister, sest muidu see probleem ei kao kuhugi Äh, samuti esines rikkumisi sellepärast, et valimiskampaania ajal oli väga palju probleeme, eriti mis puudutab näiteks juurdepääsu meediale. mis puudutab poliitilisi arenguid, poliitilist olukorda kui sellist, siis nagu ma ütlesin, enamik äh, äh, sai valitud parlamendi presidendi, on olemas ka enamus, et nimetada ametisse valitsus ja ka see saab ilmselt teoks. aga opositsioonil ei ole piisavalt hääli selleks, et valida riigi presidenti, nii et, et mis võib juhtuda? üks äh, võimalus on see, et valitakse äh, Mariann Lupu presidendiks, minu arvates oleks see üsna hea tulemus, äh, kui mõned kommunistid ka tema poolt hääletaksid või võib-olla ei suudeta presidenti valida ja sellisel puhul peab toimuma kolmas valimiste voor kahe tuhande kümnendal aastal aga on olemas valitsus ja on olemas parlament, mida juhivad opositsioonierakonnad, kuni siis need kolm, see valimiste kolmas voor toimub. mina isiklikult siiski loodan, et äh, selline olukord ei saa tõeks, aga kui see siiski peaks juhtuma, siis ma usun, et kahe tuhande kümnendal aastal opositsioon saab veelgi rohkem hääli kui praegu. siiski selleks, et vältida äh, tõelist poliitilist kriisi, peab Euroopa Liit äh, osutama nendel kuudel tugevat toetust, ma tervitan seda nelja miljoni eurost programmi, aga ärgem unustagem ka seda, et Moldova Vabariik on sügavas finantskriisis ning kui ma, meie neid ei aita, siis aitab neid keegi teine. ning võib-olla äh, siis on ka valimiste tulemused teised, nii et, et valimiste tulemused sõltuvad üsna palju sellest, kes neid aitab, meie või teised. suur aitäh, ma olen väga tänulik härra Marineskule Äh, selle eest, mida ta ütles. Äh, tege-, tegemist oli siis äh, kokkuvõttega olukorrast ja tema, härra Marinescu raportis leiavad siis peegeldust kõigi fraktsioonide seisukohad. ma palusin, et volinik natukene ootaks, sellepärast et ma juba nägin ette, et me ajakavast natuke maha jääme. ma ei tea, kas ta on kohale jõudnud või ei, kui ei ole, siis võib-olla teeme viieminutise vaheaja. kui volinik on siin, siis võib-olla kutsume ta sisse, näib, et ta on siin. Iniziale vi, vi ringrazio della collaborazione che avete espresso. nii äh,. ma olen väga tänulik äh, teie koostöövaimu eest täna hommikul meil lihtsalt ei olnud kohal piisavalt saadikuid, et me oleksime saanud õigel ajal alustada. aga me oleme siiski suutnud üsna kiiresti edasi liikuda ja siiski enam-vähem ajakavas püsida chair. It's, <laughs> uh, very confusing. Signor eh, commissario, le do il benvenuto alla Commissione Affari Esteri. volinik, kõigepealt ma tahaksin teid tervitada meie istungile. me oleme siin nüüd uues koosseisus kohal juulikuised valimised muutsid siis, juunikuised valimised muutsid meie komisjoni koosseisu ja see on siis nüüd esimene kord, kui uues koosseisus meie komisjon kokku tuleb ja me loodame, et meil jätkub see viljakas koostöö, mis meil teiega on olnud viimase parlamendi ametiaja jooksul. loomulikult ma annan teile kohe võimaluse äh, kõnelda sellest huvitavast teemast, mida te olete meile tulnud tutvustama, aga võib-olla enne ma teen lühikese sissejuhatuse. Äh, meil on nüüd olemas laienemispakett, äh, mis äh, puudutab ka neid edusamme, mis on saavutatud läbirääkimistel Makedoonia, Türgi ja teiste riikidega Lääne-Balkanil. ma tean, et seda äh, teemat pidi käsitletama äh, erakorralisel komisjoni kohtumisel ja ma oleksin, ma olen väga tänulik, et te tulite siia, et meiega veel enne seda teemat arutada. komisjon on teinud ettepaneku, et kõigepealt tuleks viisad ära kaotada Serbia ja Montenegro kodanikele. Euroopa Parlament on alati olnud selle poolt. me oleme seda tervitanud ja oleme seda teinud juba mõnda aega. me oleme juba mõnda aega nõudnud viisarežiimi kaotamist. praegu jäävad sellest kõrvale loomulikult Bosnia ja Hertsegoviina ja see on põhjustanud mõningaid probleeme. komisjon on Albaania ja Bosnia võime kutsunud üles kiirendama reforme Äh, mis võiksid samamoodi kasuks tulla ju nende riikide endi arengule. Äh, volinik, me tahaksime teada, kas te ootate sellel suunal soodsaid arenguid, äh, kas meie suhted nende kahe riigiga arenevad soodsalt selle aasta jooksul? samuti on käimas läbirääkimised, mis puudutavad Horvaatia liitumist ning Äh, seda, millal need läbirääkimised lõpule jõuavad. samuti on äh, juttu koostöös Serbiaga ja Rahvusvahelise Kriminaalkohtuga ning äh, olukorrast Kosovos, mille osaks praegu ei ole veel plaani viisade kaotamiseks Äh, komisjon peaks äh, esitama teostatavuse uuringu äh, ja ka arvamuse selle kohta, kas suhteid Euroopa Liidu ja nende riikide vahel saab tugevdada. ma lõpetaksin sellega oma sissejuhatuse ja annan nüüd sõna teile, härra volinik. Thank you, thank you, Mr Chairman. suur tänu härra esimees, austatud Euroopa Parlamendi liikmed, daamid ja härrad. volinikuna ning endise Euroopa Parlamendi liikmena on mul suur heameel taas teie komisjoni ees olla kõneldes siis nendest küsimustest, mida just nimetas komisjoni esimees, ma tahaksin seda võimalust kasutada ka, et teile kõigile õnne soovida sel puhul, et teid siia on valitud või tagasi valitud. samuti tahaksin õnnitleda härra Albertinit, austatud äh, härra esimeest ja raportööre ja koordinaatoreid teie uute ametikohtade puhul. ja ka Formula või vormel ühe võidu puhul võin siin kolleege õnnitleda. olen küll tagasihoidlik, aga Kimi Raikonen eh, võib-olla mängis ka kõiges selles rolli minu kaasmaalane nimelt üks teie endiseid kolleege, Ari Vadanen, äh, kuulus ka äh, Ferrari meeskonda, siis Peugeot meeskonda ja mis äh, tema, temale öeldi, tema meeskonnajuht ütles alati, et kui te soovite võita, siis valige oma meeskonda alati soomlane. If you want to win, take a Finn Ehm, seega mul on jälle hea meel tagasi tulla, koostööd teiega teha. viieaastane periood eh, on oluline eh, ajajärk Euroopa Liidu arengus, seega teil on eh, Euroopa Parlamendina väga tähtis roll Euroopa Liidu kujundamisel, Euroopa Liidu poliitika kujundamisel ning teie tegevus Kagu-Euroopa Euroopas, teie raportid, küsimused, mis te olete esitanud ja min-, minule saadetud kirjad on väga eh, tähtsal kohal olnud meie töös. ootan suure huviga eelseisvat koostööd ja tegelikult olete just teie näidanud, milline on demokraatlik vastutus eh, ka tegeldes Lääne-Balkani ja Türgi küsimustega. meie seisvad ühised väljakutsed ja ootan suure huviga koostööd väliskomisjoniga. peaaegu täpselt kakskümmend aastat tagasi tuhande üheksasaja kaheksakümne üheksandal aastal, kümnendal septembril avas Ungari esmakordselt oma piirid Austriaga ning sellega said tuhanded idasakslased läände põgeneda. siis läks veel kaks kuud aega, langes Berliini müür. aga Ungari julgus ning eh, idasakslaste tollane julgus, kes näitasid üles eh, soovi elada paremas tulevikus äh,, aitasid murendada totalitaarset režiimi see oli külma sõja lõpu algus, demokraatlike ümberkorralduste protsessi algus meie eh, kontinendil ning muidugi eh, ka järelemõtlemise aeg. nüüd on kakskümmend aastat mööda läinud, Euroopa Liit koosneb kahekümne seitsmest riigist. viimastena ühinenud eh, liikmesriigid mõistsid kui tähtis on liiduga ühineda, see oli nagu magnet nende jaoks, aga loomulikult jagatakse liikmesriikides ühiseid väärtusi ja Euroopa Liidus eh, seest on eh, peetud laienemist eelkõige valgustuslikuks protsessiks Need, kes ühinesid Euroopa Liiduga, olid valmis lõpetama eraldusjooned Euroopa Liidus. me, meie Euroopa Liit, Liidus elab täna peaaegu viissada miljonit inimest, me oleme maailmas üks suuremaid kaubandusorganisatsioone ja ka regulatiivses mõttes tugev jõud maailma areenil meie järgmised ülesanded äh, on seotud eelkõige omaenda võimaluste ärakasutamisega. Lissaboni leping aitab meid kindlasti suurendada oma võimekust tegutseda, äh, äh, kaitsta paremini maja, maailmast ka Euroopa väärt-, euroopalikke väärtusi ning äh, austatud parlamendiliikmed, muidugi on selge, et äh, majandusmured on meie kodanike jaoks kõige tähtsamad praegu. seetõttu on ainult õige, et, et just need küsimused tõusevad Euroopa poliitika äh, arutlustest kõige tähtsamale kohale ja sellepärast algatasime me ka Euroopa majanduse taastamiskava ja nii palju energiat oleme ka eh, suunanud G kahekümne ettevalmistam-, G kahekümne järgmise kohtumise ettevalmistamisse eh, Pittsburghis. samas võideldes majanduskriisiga ei saa me lubada endale puhkehetki eh, palju tähtsam on äh, Eh, eksportida stabiilsust ka Lääne-Balkanile, kui võimaldada ebastabiilsusel areneda eh, väljaspool Euroopa Liitu. Eh, Kagu-Euroopal on väga oluline roll mängida Euroopa Liidu ja Euroopa stabiilsuse tagamisel ning kui nüüd Lääne-Balkanist rääkida, siis äh, peame me vaatama äh, ka ajalukku. stabiilsus ei ole midagi pöördumatut või vähemalt praegu ei saa me veel seda öelda. on veel üks oluline põhjus äh, oma kursil püsida. Euroopa maailma rolli usaldusväärsus sõltub meie suhetest meie oma naabruskonnaga Euroopa Liit toetab reforme Lääne-Balkanil. me kasutame ära oma laienemisvahendeid ka mõjutamaks idapartnereid. Euroopa perspektiiv annab tohutu motivatsiooni demokraatlike ja majandusreformide läbiviimiseks. me ei tohi oma naabreid maha jätta see oli üks põhjuseid, miks ma olen ka toetanud viisarežiimi liberaliseerimist. me kõik teame, kui tähtis on tavakodanikele Lääne-Balkanil viisavaba reisimisvõimalus. me tahaksime sellest kasu saada, kui Lääne-Balkani valitsused on vastavatele äh, tingimustele suutnud vastata. igale riigile muidugi äh, esitati oma teekaart viisadialoogis. seda tehti eel, juba eelmisel aastal. tingimuste hulka kuulusid siis biomeetrilised passid, aga ka võitlus korruptsiooni ja äh, salakaubandusega. iga riiki muidugi hinnatakse nende oma saavutuste põhjal tegime ettepaneku endise Jugoslaavia Vabariigi Makedoonia kodanikele, Montenegro ja Serbia kodanikele anda viisavaba reisimise võimalus alates jaanuarist kaks tuhat kümme, muidugi tingimusel, et Montenegro ja Serbia siiski jõuavad oma sihtmärkideni õigel ajal loodan ka, et Euroopa Liidu liikmesriigid kiidavad selle plaani heaks. loomulikult konsulteeritakse ka teiega ning loodan teie toetusele meie ettepanekutele. meie ühine eesmärk on see, et Bosnia-Hertsegoviina ning Albaania järgneksid oma naabritele. me tahaksime reformi eh, tempot eh, hoida ja seetõttu kavatseme kahe tuhande kümnenda aasta keskpaigaks uued ettepanekud partneritele teha. Nende riikide ähm, arengukiirus viisavaba li- äh,, režiimi suunas sõltub nende enda tegevusest ja kui esimesed sammud on tehtud, saab edasi liikuda ja nii edasi kui ehm, meie ettepanekud jõustuvad, siis on tavakodanikel võimalik biomeetrilise passiga vabalt ehm, piirkonnas ringi liikuda, meil ei ole vaja mingeid ehm, kutseid, viisaavaldusi, täiendavaid dokumente. inimesed saavad kohastada, külastada oma pereliikmeid Euroopa Liidus, ka noortele avaneb võimalus õppida Euroopa Liidus, see muutub lihtsamaks ning kokkuvõttes tahaksin öelda, et see äh, tähistab kodanikuühiskonna arengut Lääne-Balkanil. Euroopa integratsioon ei puuduta mitte ainult riikide lõimimist, vaid ka kodanike tavakodanike, lihtsate inimeste lõimimist. see on üks meie põhieesmärke. härra esimees, austatud parlamendiliikmed, tahaksin ka teile anda ülevaate meie tegevusest laienemiskavaga. kui Horvaatia suudab õigeaegselt oma sihtmärkideni jõuda iseäranis kohtureformi osas ja äh, koostöö, koostöö osas Rahvusvahelise Kriminaalkohtuga. kui piiriküsimus Sloveeniaga lahendub, siis oleme valmis lõpetama äh, ühinemisläbirääkimised kahe tuhande kümnenda aasta esimesel poolel. loodan, et see nii ka läheb. tuleb täheldada, et poliitiline kliima on oluliselt paranenud äh, kahe partneri vahel ning minu arvates on piisavalt alust optimistiks, optimismiks. ja piisavalt põhjust ka uskuda, et Sloveenia ja Horvaatia piiri küsimas eh, varsti ka laheneb. samuti toetame eelseisvaid reforme Türgis, eh, ka sealne eh, tal lõimimisprotsess sõltub läbi viidud reformidest, usuvabadusest, naiste õiguste tagamisest, ametiühingute õiguste tagamisest, õiguskaitsesüsteemi reformist. loodame palju äh, ka kurdi küsimuse lahendamisest. loodame, et kõikidele Türgi kodanikele tagatakse eh, kultuurilised õigused, keelelised õigused ning eh, tagatakse ka riigi kaguosa kodan-, eh, kaguosa majanduse areng. loodame ka, et Küprose küsimus laheneb tänu soodsale poliitilisele õhustikule. kui endine Jugoslaavia vabariik Makedoonia vastab tingimustele, siis võib ka Euroopa Komisjon juba avada laien-, ühinemisläbirääkimised käesoleval aastal. nime küsimus muidugi ei ole mingiks eeltingimuseks ühinemisele Euroopa Liiduga, aga muidugi äh, see saa-, kui sellele küsimusele lahendus leitakse, siis saab ainult positiivselt kogu protsessile mõjuda kui tõeline konsensus riigis saavutatakse eh, Euroopa Liiduga lõimimise osas, siis on võimalik väga palju saavutada ja nii on see läinud Montenegros, usume, et lähikuudel avame me läbirääkimised ning Albaanias on arengud olnud samuti paremad kui varasematel aastatel, mõned puudused on siiski veel jäänud, OSCE, ODIR, peaks meile valimiste kohta viimase aruande andma varsti ning eh, kui eh, nõukogu eh, esitab taotlusi, siis on Euroopa Komisjon ka valmis alustama Albaaniaga läbirääkimisi. ma olen piirkonna liidritele sageli öelnud, et kaks tuhat üheksa võib osutuda olulise tähtsusega aastaks ka Bosnia-Hertsegoviinale. viisavabaduse eh, nõudeid peaks Bosnia-Hertsegoviina teadma, eh, täitma juba kahe tuhande kümnendal aastal. Daytoni lepingust Euroopa integratsioonini mm, toimuv protsess tähendab ka seda, et eh, Euroopa Liidu kohalolu suureneb teri-, riigi territooriumil, tekib võimalus arutada riigi liikmelisust Euroopa Liidus, aga praegusel hetkel kahjuks on näha märke Bosnia-Hertsegoviina juhtkonnas, mis selles suunas ei liigu. seetõttu on vaja väga palju veel ära teha, on strateegilises mõttes nii Euroopa Komisjonil, meie eh, rahvusvaheliste partnerite poolt, ka nõukogu poolt. Serbia valitsus jätkab tõsist tööd Euroopa Liidu eh, suunaliste reformide läbiviimisel. vaatamata raskele majandusolukorrale on näidatud üles soovi reforme läbi viia ning samuti on Euroopa integratsiooniprogramm välja töötatud, loodame, see hakkab ka tõhusalt toimima. Serbia võtab väga tõsiselt ka kohustusi viisarežiimi osas. koostöö rahvusvahelise kriminaalkohtuga on ka viimasel ajal oluliselt paranenud minu arvates avaldab varsti ka nõukogu Serbiale toetust ning sellega on võimalik siis uuesti lepinguid arutada. praegu teeb mulle siiski veel muret kohtureform Kosovos, õigusriigi reformid. oktoobris avaldame me oma ülevaate laienemispaketiga seoses ka Kosovo kohta ja seal siis on öeldud, milliseid samme on vaja Kosovol veel astuda, et olukorda parandada, kindlasti tuleb regionaalse koostöö eh, heaks palju ära teha. Ratalat, härra Kristofias on pidanud kõnelusi ka äh, selle üle, millal läbirääkimisi Albaania, Albaaniaga alustada. loodan, et Küp-, vabandust, äh, Küprose küsimus lahendada, lahendada ning äh, loodan, et president Barroso annab ka omalt poolt kõik, et Küprose küsimus laheneks lõpuks ning Islandi küsimus lõpuks Island on Euroopa riik, eh, millel on eh, sügavad demokraatlikud traditsioonid. ta on samuti läbi Euroopa majanduspiirkonna juba sügavalt Euroopaga lõimunud. Euroopa õigustikust on peaaegu kaks kolmandikku üle võetud aga mingisugust kiirendatud protsessi ühinemiseks eh, Islandile ei ole, ei ole ette nähtud mingeid erisoodustusi, kriteeriumid on kõigi kandidaatriikide jaoks sarnased, kõiki hinnatakse nende oma saavutuste järgi. komisjon kasutab ja rakendab alati samat metoodikat kandidaatide hindamisel ja nüüd kokkuvõtteks, daamid ja härrad, tahaksin tuletada meelde kahe tuhande neljanda aasta kuulamist, kui mind küsitleti minu ametisse määramisel ja minu käest küsiti tollal, missugune minu laienemisprogramm järgmisel viiel aastal saab ol-, olema tahtsin öelda, et tahaksin nõukoguga ja parlamendiga kokku leppida kuues eesmärgis, mis tuleks järgmisel viiel aastal siis saavutada, see tähendab kahe tuhande üheksanda aasta lõpuks. kõigepealt kahe tuhande üheksandal aastal ütlesin, et Euroopa Liit saab olema kahekümne seitsme liikmeline. teiseks ütlesin, et Euroopa Liidu eh, ja Hor-, Horvaatia läbirääkimised jõuavad lõppstaadiumisse ning kolmandaks ülejäänud Lääne-Balkani riik, riigid äh, tugevdavad sidemed Euroopa Liiduga. neljandaks, Türgi jääb kindlalt Euroopa Liidu teele ja viiendaks lahendatakse Kosovo staatuse küsimus ning kuuendaks Küpros taas ühendatakse. viis on äh, viis eh, nendest eesmärkidest on saavutatud, võib-olla mitte oma täiuses, aga väga tõsised, tõsised eh, küsimused on siiski veel jäänud lahendamata. Eh, me soovime siiski, et Euroopa Liit jääks ühinenuks, jääks alati vabaks nii Põhja-Euroopas kui Kagu-Euroopas. Teie Euroopa Parlamendina mängite olulist rolli, et see kõik teoks saaks ja tahaksin teile palju edu soovida teie töös. tänan. Grazie commissario per la sua chiara esposizione. Suur tänu, härra volinik, teie selge sõnavõtu eest nüüd seits-, kakskümmend seitse kolleegi soovivad arutelu raames sõna saada, nii et äh, rohkem kolleege me nimekirja ei pane, esimestena saavad sõna koordinaatorid ja siis äh, teised parlamendisaadikud, maksimaalselt poolteist minutit mul on tõesti väga kahju, aga ma pean peale panema piirangud organisatoorsetel põhjustel, kõigepealt poolteist minutit, härra Salafranca. tänan, härra esimees. praeguse komisjoni mandaat äh, lõpeb ja seetõttu on kohane teha kokkuvõtteid, sooviksin tänada volinik Reeni tehtud töö eest ja samuti eesmärkide ning lahtiste küsimuste mainimise eest Te rääkisite Islandist ning ütlesite, et mingisugust kiirmenetlust ei rakendata. kuidas te hindate seda nappi enamust, äh, mis Islandi parlamendil hääletusel saavutati, kui otsustati liitumisläbirääkimiste alustamist ja kuidas te hindate sur-, suhete paranemist äh, Türgi ja Armeenia vahel ning järgmisel nädalal toimuvat äh, piiripunkti avamist. Te mainisite ka seda, et äh, Horvaatiaga algavad äh, läbirääkimised kuue kuu jooksul, kas selleks ajaks on piiriküsimus lahendatud? Bosnia-Hertsegoviina teeb meile muret seoses viisaküsimusega, millised tingimused peab see riik täitma, et saada viisavabadus ja lõpetuseks ma sooviksin teada saada rohkem äh, komisjoni juuli otsuse kohta, mis näeb ette laialdast finantsabi riikidele Balkani piirkonnas. kas te saaksite selle kohta veel midagi lähemat öelda? suur tänu, härra Salafranca ja nüüd pooleteiseks minutiks saab sõna härra Vigenin. tänan, volinik ka mina olen arvamusel, et komisjon on saavutanud märkimisväärset edu. ma ei oleks siin parlamendi liige, kui teil ei oleks õnnestunud Bulgaaria ja Rumeenia laienemist lõpule viia. tahaksin siinkohal tulla nüüd viisarežiimi juurde. kui me soovime Makedoonia Montenegro kodanikele anta viisavabaduse, siis see on loomulikult tervitatav samm. see on vajalik samm, et integreerida need riigid. samas jällegi on äh, mitmesuguseid pingeid Albaania ja Bosnia-Hertsegoviinaga ja iga riiki tuleb hinnata loomulikult tema saavutustest lähtuvalt, aga võib-olla te siiski saaksite rääkida, millised probleemid Albaanial ja Bosnia-Hertsegoviinal on, et neid ei võetud sellesse paketti sisse. eriti rääkige palun Bosnia-Hertsegoviina olukorrast. seal on näiteks äh, probleeme ka Serbia kodanikega nüüd, kes tegelikult siis äh, oma kodakondsuse kaudu saavad reisida varsti viisavabalt Euroopa Liitu. Türgi juurde. peaminister Erdogan, käies Türgi esindajana Euroopa Liidus, äh, rääkis äh, pikalt Türgi Euroopa suunast ja sellest, et, äh, et Türgi teeb rohkem, et pingutada sel tuulel, kas te olete ka sama meelt? ja kolleeg ähm, Neits, palun. härra volinik, äh, alati on suur heameel näha teid äh, siin komisjonis. sooviksin ka oma fraktsiooni nimel tervitada teid seni tehtud suurepärase töö puhul. oma küsimused keskenduma viisavabastusele. mul on loomulikult äh, hea meel selle üle, et äh, Makedoonia Montenegro ja Serbia kodanikud ei pea enam jaanuaris taotlema viisat, aga sarnaselt eelkõnelejaga on mul sügavalt kahju sellest, et äh, sarnane meede ei hakka kehtima Albaanias ja Bosnia-Hertsegoviinas. härra volinik, kas poleks olnud mitte võimalik äh, öelda, et äh, kui need riigid äh, täidavad ära teatud tingimused, siis võiksid nende riikide kodanikud ka arvestada viisavabadusega. näiteks kui see olukord Bosnia-Hertsegoviinas pikalt niimoodi jätkub, siis äh, Serbia, Bosnia ja Horvaatia, Bosnia kodanikud või seal piirkondades elavad inimesed üritavad endale hankida naaberriikide kodakondsust, see õõnestab Bosnia-Hertsegoviina ühtsust. Serbial on nüüd edumaa, aga kuidas te hindate ka Kosovo äh, viisa olukorda? järgmisena saab sõna proua Lunatšek. tänan, härra esimees, tänan, härra volinik, äh, tehtud töö eest. tahaksin ka rääkida viisavabadusest ja küsimusest, mis puudutab Kosovot ja siis jõuan ka Türgi juurde. kõigepealt viisavabastus. olen äh, nõus eelkõnelejaga. minu ja Roheliste fraktsiooni arvates on äh, oluline, et meil oleks laialdasem viisavabadus, me tervitame Montenegro, Makedoonia ja Serbia kodanikele viisavabaduse andmist, aga probleem nüüd säilib Albaanias ja Bosnia-Hertsegoviinas. Te ütlesite, et ka Serbia peab veel mitmeid tingimusi täitma ja minu arvates on sel-, Serbias vaja vastu võtta teatud poliitilised otsused aga miks me ei võiks Bosnia-Hertsegoviina puhul sarnaselt käituda? nüüd äh, Bosnia-Hertsegoviinas on olukord selline, et äh, moslemi kogukond äh, tunneb ennast täiesti tõrjutuna võrreldes serblaste ja horvaatidega. Te ütlesite, et komisjon teeb kahe tuhande kümnenda aasta keskpaigas uue ettepaneku. mina mõtlesin, et see otsustatakse ära juba novembris, nii et ma loodan, et midagi tehakse varem. ja lühike küsimus veel. eile oli siin Peter Feit, kes rääkis Kosovost ja kohalikest valimistest. kas Euroopa Komisjon toetab mittetulundusühinguid, kes Serbias äh, mobiliseerivad äh, Serbia päritolu äh, kosovolased, nad osaleksid valimistel suur tänu. ja nüüd härra Tännok, palun. tänan, härra esimees, volinik Rehn. tere tulemast ka meie äh, fraktsiooni ECR-i nimel me oleme täielikult laienemise poolt, aga loomulikult tuleb täielikult äh, täita Kopenhaageni kriteeriumid, enne kui riigid liituvad. samuti tuleb äh, tähelepanu pöörata tõsiasjale, et Euroopa avalikkuses ei olda laienemisest just ähm, vaimustunud ning äh, kodanikke tuleb veenda positiivsete ähm, külgede olemasolus, seda ka Ühendkuningriigis. Island on loomulikult ähm, erijuhtum, arvestades, et ta on äh, majanduspiirkonna liige, arvestades, et ta majandus on heas olukorras ja minu arvates kiirmenetlus oleks asjakohane. Lääne-Balkanil on olukord diplomaatiliselt rohkem väljakutseid pakkuv. me oleme mures seoses poliitilise stabiilsusega Bosnia-Hertsegoviinas, seal vohavad korruptsioon ja organiseeritud kuritegevus ja ma väga loodan, et Makedooniaga algavad läbirääkimised üsna pea. lõpetuseks ma tervitan äh, ka seda, mida te ütlesite Küprose kohta, see on minule väga südamelähedane liik. ma väga loodan, et ÜRO ja kogukonna liidritega koostööd tehes me saavutame edu ning ma loodan, et te avaldate ka muljet kolmandale osapoolele, Türgile, kes soovib Euroopa Liiduga liituda. tänan tänan kolleeg Tänak, tänan, et pidasite kinni ka kõneajast ja nüüd äh, härra Georgiev, palun. härra esimees, kõigepealt ma sooviksin äh, tänada Olli Rehni tehtud töö eest ma sooviksin Küprose esindajana toonitada, et me oleme Küprose liitumise poolt. see on väga oluline küsimus Euroopa Liidu jaoks. tegemist on riigiga, kus on sada miljonit elanikku. me soovime, et äh, just äh, Türgi liituks Euroopa Liiduga võimalikult kiiresti, aga selleks ta peab täitma kõik tingimused ja konstruktiivselt aitama kaasa Küprose küsimuse lahendamisele sarnaselt eelmiste laienemistega tuleb meil tagada, et äh, Türgi taganeks võetud, et Türgi ei saaks taganeda võetud kohustusteks, näiteks Ankara protokoll äh, tuleb äh, Türgis jõustada, Küprose laevad ja lennukid peavad saama õiguse kasutada Tür-, parki, sadamaid ja lennujaamu. tegemist on Euroopa tasandi probleemiga. tahaksin tähelepanu juhtida sellele, et äh, ilma Küprose äh, probleemi lahendamiseta, ilma selleta, et Türgi väed taganeksid, ilma selleta, et sellised arengud äh, toimuksid, ei saa Küpros äh, kuidagi tulevikus olema vähem problemaatiline Euroopa Liidu jaoks, vaid see küsimus jääb endiselt õhku rippuma. ja härra Olli Rehn, mida te plaanite selles äh, suunas teha, mida te plaanite konkreetselt teha, et äh, Küprose küsimus lahendada? ja järgmisena saab sõna härra Pelder ja palun kõikidel kolleegidel kinni pidada kõneajast tänan, härra esimees, härra volinik. sooviksin juhtida teie tähelepanu ühele olulisele küsimusele Türgis. kristlikud vabatahtlikud seisavad äh, suletud uste taga, nad ei pääse sisse lastekodudesse või vanadekodudesse, nad üritavad teha vabatahtlikku tööd, aga uksed nende ees suletakse, nad ei saa oma tööd teha ja Türgis on endiselt olukord äh, selline, et äh, kristlased äh, kardavad, et nad ei saa selliseid sotsiaalteenuseid pakkuda. oluline on juhtida Türgi ametivõimude tähelepanu sellele kitsaskohale. Euroopa Komisjon peab äh, reageerima ja soovin teile edu teie tulevikutöös. suur tänu, härra Pelder. Teie tõesti võtsite väga lühidalt sõna, suur tänu selle eest. ja järgmine kõneleja, palun. tänan Te olete tõesti teinud äh, viimastel aastatel palju tööd, aga laienemine Bulgaarias ja Rumeeniasse on toonud Hollandile kaasa katastroofilised tagajärjed. pangakaardi pettused äh, vohavad, poed varastatakse paljaks, aga teie leiate, et kõik oli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 balkaniseerumine on ka Euroopale suur probleem. tegemist on võib-olla heade naaberriikidega, aga mitte äh, liikmesriikidega siiski. ja kui me siin äh, laiendame viisavabadust, siis kurjategijad saavad järjest paremini tulla Euroopasse. kui me albaanlastele ja bosnialastele ka annaksime vaba sissepääsu, siis sellel oleksid äh, katastroofilised tagajärjed lõpetage ära see multikultuursus ja Euroopa Liidu islamiseerumine, astuge tagasi ja minge tagasi Soome. järgmisena saab sõna kolleeg Omen Reuten, palun. härra esimees, mul on äh, hea meel kõneleda ähm, värsket parlamendi valitud kolleegi Madleneri järel. sooviksin äh, rääkida ka laienemisest ja hoopis teises võtmes kui mu noor kolleeg. tahaksin öelda, et äh, ma tervitan laienemist. meie demokraatidena teame, et on tehtud vigasid, aga kui miski on läinud viltu, siis koos komisjoni, nõukogu ja Euroopa Parlamendiga on võimalik ka vead korrigeerida. me peame ühiselt äh, seisma selle eest, et oleks äh, meie kontinendil rahu, julgeolek, sotsiaalne õiglus ja me peame kindlasti aru saama sellest, et äh, majandus- ja sotsiaalvaldkonna saavutame me koos rohkem kui eraldi, seda tahan öelda kolleeg äh, Maadlenerile. tuhande üheksasaja üheksakümne esimesel aastal äh, lagunes Varssavi pakt, peale seda said liituda üsna pea uued liikmesriigid ja sellest on kasu saanud nii Holland kui ka teised liikmesriigid. ja nüüd Türgi kohta suhted Armeeniaga on arenenud positiivselt, Lõuna-Kaukaasias ähm, on näha mitmesuguseid äh, häid arenguid ka seoses äh, kurdidega, on äh, olnud edusamme ja ka tsiviilõiguses tehtud edusamme, see kehtib nüüd ka sõjaväelaste kohta, aga seoses Küprosega on mitmeid lahendamata küsimusi. meenutan siinkohal Euroopa Inimõiguste Kohtu lahendeid ning tahaksin äh, toonitada seda, et preestrite seminare Räägi piirkonnas tuleks ka avada. tänan. nüüd äh, härra Kopa, viimane kõneleja esimeses voorus, proua Kopa. härra volinik, mis puudutab äh, Türgit, siis teie maalisite positiivse pildi, aga praegune reaalsus on hoopis teistsugune Olympic Airlinesi tsiviil lennukit äh, ahistati, oli sissetung Kreeka õhuruumi eile. Türgi esineb igasuguste provokatsioonidega. Egeuse mere saartele, nende õhuruumi äh, tungitakse sisse, suvel tehakse madallendusid ja Türgi ei võta vastu näiteks ebaseaduslikke sisserändajaid, kes saadetakse neile tagasi, ei täida mitmesuguseid kohustusi, mis ta on endale võtnud Euroopa Liidu ees. piiri avamine Armeeniaga on loomulikult äh, positiivne areng ja ma usun, et peaminister tõesti soovib äh, lahendada kurdide küsimuse, aga suhted Kreekaga sugugi ei edene. ja viimases eduaruandes üldse ei mainitud tagasivõtulepingut, kas järgmises eduaruandes on see punkt sees? kas kandidaadi staatust arendatakse edasi või mitte? suur tänu, proua Koppa ja nüüd saab sõna volinik Rehn. ma tean, et et äh, küsimustele on keeruline vastata, aga sellegipoolest äh, vastake ja lühidalt, palun. aitäh, esimees, ja suur tänu saadikutele väga asjakohaste küsimuste eest. ma püüan vastata nendele küsimustele nii lühidalt kui võimalik, nii et saaksin ära kuulata veel teistegi saadikute sõnavõtte, sellepärast et ma hindan väga sellist dialoogi ja arutelu. ma arvan, et Äh, mis puudutab nende küsimuste üldist suunda, äh, siis äh, üks asi, mis mulle tundub üsna huvitav, on see, et ühelt poolt ollakse nagu moslemite vastu, kui jutt käib viisa liberaliseerimisest Bosnia ja Albaaniaga. ma võin teile avaldada ühe saladuse, tegelikult mina ei näe siin sellises tegevuses mitte mingisugust vastuolu ma nimelt püüan ellu viia teatud poliitikat, eh, poliitikat, mis kaalub kõiki riike vastavalt nende endi arengutest ning selle poliitika on ühe, ühehäälselt heaks kiitnud nii Euroopa Parlament kui ka Euroop-, kui ka Nõukogu. niisiis, eh, riike hinnatakse vastavalt nende edusammudele eh, ja edusammud sõltuvad nendest tingimustest, mis me nendele riikidele ise oleme seadnud Äh, ma tahan öelda seda ka, et Soomes oli suvi äh, väga tore <laughs> kliimamuutuste tõttu, ma võiksin sinna igaveseks jääda, aga ma arvan siiski, et äh, laienemise vallas on veel üht-teist vaja ära teha. ja et, et ma ei saa veel lahkuda. mis puudutab nüüd seda viisaküsimust, mille esitas härra Salafranca, samuti härra Vigenin, proua Neits, proua Lunatšek ja ka mitmed teised, ma tahaksin Äh, tuua välja need põhjused, miks Albaania ja Bosnia-Hertsegoviina ei ole praegusesse ettepanekusse lülitatud, ma pean silmas ettepanekut, mille me tegime juulis viisarežiimi liberaliseerimiseks Lääne-Balkani riikidega. põhjus on väga lihtne. Äh, viisavabaduse andmine ükskõik millise riigi kodanikele ei ole lihtsalt poliitiline otsus see on seotud äh, teatud tingimustega, mis on tihtipeale üsna tehnilised, aga sellele vaatamata äärmiselt olulised ja vajalikud. Schengeni ruum on äh, ruum, kus inimesed saavad vabalt liikuda kahekümne äh, kaheksa riigi vahel. meie eesmärk on tagada selles piirkonnas elavate inimeste julgeolek, see peab olema meie kõige olulisem äh, eesmärk. kõige kõrgemad julgeolekustandardid peavad alati kehtima ja eriti meie välispiiridel, Schengeni ruumi välispiiridel. see on ka põhjus ja tegelikult ainus põhjus, miks Albaania ja Bosnia-Hertsegoviina juulis veel eh, ei kaasatud meie ettepanekusse me kohaldame seda loogikat, mida väljendas ka proua Neits. Te ütlesite, et miks te ei tee nii, et, et kui riik vastab tingimustele, siis ta lülitatakse sellesse ettepanekusse. just nimelt seda me tegimegi. teisisõnu, kui Need riigid suudavad meid tõsiselt veenda, et nad suudavad lühikese aja jooksul täita need tingimused, mis neile on seatud ja kui nad need tingimused täidavad, siis me saame teha ettepaneku ja seada paika ka ajapiirid. näiteks et need riigid saavutaksid selle eesmärgi, ütleme kuskil äh, kahe tuhande kümnenda aasta keskpaigast alates, aga seda loomulikult ainult siis, kui nad äh, vastavad kõigile tingimustele. millised on need lahendamata probleemid, mis Albaanial ja Bosnia-Hertsegoviinal on, kõigepealt äh, biomeetriliste passide kasutuselevõtt, institutsionaalse raamistiku tugevdamine, mis on suunatud võitluseks kuritegevuse ja organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooniga äh,, samuti piirikontrolli ja, ja rändekontrolli tugevdamine. minu ja meie ülesanne äh, ja ka äh, härra Barrot, komisjoni asepresidendi ülesanne, on veenda kõiki Euroopa Liidu siseministreid, et need riigid tõepoolest on oma ettevalmistustöö ära teinud. seega me peame olema väga valvsad, me peame olema väga ranged oma hinnangutes. ma saatsin kirja, milles ma tõin välja need konkreetsed valdkonnad, kus näiteks Bosnia-Hertsegoviinal tuleb veel edusamme teha. saatsin selle riigi julgeolekuministrile. ma tooksin ka mõned näited, näiteks nagu ma ütlesin juba, biomeetriliste passide laiaulatuslik kasutusele võtmine see passide väljastamise süsteem, mis Bosnia-Hertsegoviinas kasutusele võeti, tehti, seda tehti alles augusti alguses, pärast seda, kui meie juba oma ettepanekuga olime välja tulnud. Äh, biomeetriliste passide väljaandmine peaks algama Bosnia-Hertsegoviinas alles oktoobris. võrdluseks äh, Makedoonias, Serbias ja Montenegros on olukord äh, hoopis teistsugune. Äh, Makedoonias on juba üle neljasaja kahekümne tuhande biomeetrilise passi välja andnud, Serbias äh, äh, seitsesada tuhat, Montenegros üle saja tuhande. niisiis, asi tõepoolest on teatud tehniliste tingimuste täitmistes ja kui need tingimused on täidetud, eks me siis saame juba teha uusi soovitusi, nii nagu me oleme teinud teiste riik, Lääne-Balkani riikide puhul. teistes küsimustes ja räägiksin neist üsna lühidalt, nii et, et meil oleks piisavalt aega jätkata dialoogi Islandi osas. tahaksin öelda nii palju, et parim olukord, võimalus eh, Islandi staatust praegu kirjeldada võrreldes teiste kandidaatriikidega või võimalike kandidaatriikidega on see, et eh, tänu oma äh, pikaajalistele ja sügavatele demokraatlikele juurtele, äh, sellele, et ta on Schengeni ruumi ja Euroopa majandusruumi osa ning äh, võib-olla Lääne-Balkani riigid on võib-olla kuskil poolel, poolel teel Euroopa Liiduga liitumise teel, võib-olla Horvaatia on natuke kaugemal, aga siiski tal on veel pikk tee käia. Island Äh, on juba väga finiši lähedal. lihtsalt sellepärast, et äh, Island juba praegu rakendab rohkem kui kak-, kahte kolmandikku Euroopa Liidu õigusaktidest. loomulikult äh, need sõbrad, need inimesed, kes on maratonijooksjad, ütlevad, et pärast kolmekümne viiendat kilomeetrit läheb asi tõsiselt raskeks. ja tõepoolest seisavad ka Islandi ees sellel maratoni jooksul probleemid aga, aga siiski ta on integratsioonile lähemal kui ükski teine kandidaatriik. Türgi ja Armeenia osas äh, selle küsimuse tõstatas härra Salafranca ja samuti äh, proua Oomen Ruiten ja proua Koppa selles vallas on tõesti toimunud mõningaid positiivseid arenguid ning viimase paari kuu jooksul me oleme julgustanud mõlemat poolt oma suhteid normaliseerima äh, ja sisse seadma diplomaatilised suhted. sellel oleks väga positiivne mõju stabiilsuse saavutamisel Kaukaas-, Kaukasuse piirkonnas kõneldes Türgiga seotud teemadest, paljud sõnavõtjad äh, tõstatasid selle teema. näiteks härra Tänok, äh, Marinel, proua Omen Ruiten, proua Koppa. Äh, tuleksin selle juurde, mida ütles proua Omen Ruiten, kui oluline on laienemine üldiselt ja kui oluline on meie liitumisprotsess Türgiga eriti me peame Türgisse suhtuma õiglaselt, aga samas ähm, äh, see tähendab seda, et me peaksime oma sõnu, sõnadest kinni pidama. ja see on see alus, millelt me saame nõuda, et Türgi täidaks need tingimused, mis me oleme neile seadnud. Äh, tegemist on äh, kahtlemata teekonnaga, mis on sama oluline kui see sihtpunkt ning selle teekonna all ma mõtlen kõike seda, mis suurendab põhivabandusi Türgis, sealhulgas ka usuvabadust, äh, vastuseks Rabelderi küsimusele. samuti äh, väljendusvabadust, äh, sõnavabadust, mis on andnud oma panuse näiteks kas või selleks, et edendada kurdi küsimuse arutamist, nii et, et Türgist võiks tulemuse, lõpptulemusena saada palju part-, parem partner Euroopa Liidule nii kahepoolsetes suhetes kui ka siis äh, Äh, selliste oluliste probleemide lahendamine nagu Kaukasuse regiooni stabiilsuse suurendamine, rahuprotsess Lähis-Idas. Äh, sellega ma hetkel lõpetan ja annan äh, sõna teile, härra esimees, jällegi. suur aitäh, härra volinik. tegemist oli tõesti väga lühikese vastusega, arvestades, kui palju ja keerukaid küsimusi teile esitati ma arvan, et nüüd ma pean teises voorus kõneajaga veelgi rangemalt üle käima, ainult üks minut igale kõnelejale nii et, et palun ärge mingeid suuri sissejuhatusi tehke, lihtsalt esitage oma küsimus ja kõik. ja esimesena äh, saab sõna proua Pakk. suur tänu, härra volinik, et te täna siia tulite. aga kuna on aega vähe, siis loomulikult kõigest rääkida ei äh, saa ja osades küsimustest äh, süviti ei läinud. ma sooviksin täpsemalt äh, teada äh, et mida te mõtlete selle all, kui te ütlete, et Horvaatiaga algavad äh, läbirääkimised järgmise aasta keskpaigas, kas avatakse uued peatükid, kas on võimalik neid peatükke avada? ja teiseks, kuidas on olukord äh, Makedooniaga? Te ütlesite, et järgmisel aastal võivad läbirääkimised alata, kas Kreeka on nõus, olgugi et nime küsimus ei ole lahendatud, need on küsimused, mis on väga olulised ja millest lihtsalt hüpati üle ja nüüd rääkides Serbiast, siis äh, kuidas äh, toimib nende koostöö Haagi rahvusvahelise kriminaalkohtuga, sellest pole ka midagi kuulda olnud. neljas küsimus, Kosovo, seal on ääretult suured äh, pinged, rääkisime eile härra Fatiga, seal mingisugust infot me talt selle kohta konkreetselt ei saanud, seal on pinged mis on seotud ka EULEX-i mandaadi ja pädevusega, kas EULEX mitte ei lähe oma pädevuste piiridest välja, mis äh, omakorda toob kaasa rahutusi tänavatel. tahaksin selle kohta rohkem teada. ja kolleeg äh, Svoboda, palun ärge tehke sissejuhatust, esitage kohe küsimus, kui võimalik. suur tänu. mis puudutab viisaküsimust, äh, siis olukord on kahetsusväärne, aga ma saan aru teie argumentidest. mul on ainult üks küsimus, puudutab Horvaatiat kas äh, endiselt olete te kaasatud äh, Sloveenia ja Horvaatia vahelistesse arudes, aruteludesse äh, või, või on see kahepoolne küsimus Horvaatia ja Sloveenia vahel? suur tänu ja nüüd kolleeg Gianmarco, palun. härra esimees, härra volinik viitas sellele, et me peame olema Türgi suhtes äh, ausad ja konsekventsed, sellega ma olen täielikult nõus. aga kuidas on võimalik, et liitumisprotsess jätkub, olgugi et ühte liikmesriiki, Küprost, ei tunnustata ja kas nüüd Ankara protokoll lõpuks leiab rakendamist või mitte? proua Taaler, palun. Grazie, president. Čestitam vam, gospod komisar, za härra Taaler. tänan, härra volinik, suurepärase töö eest, mis te olete teinud äh, oma mandaadi aja jooksul. sellegipoolest olen ma nõus nendega, kes ütlevad, et on viga, et Bosnia-Hertsegoviina ei ole võetud sellesse uude äh, režiimi. ma sooviksin õnnitleda teid töö puhul, mida te olete teinud. ma usun, et äh, meil äh, tuleb äh, nõuda Bosnia-Hertsegoviinalt vajalike kriteeriumite täitmist, poliitikud äh, soovivad täita tingimusi, aga meil tuleb aidata neid ekspertide tasandil ka ja selles, et nad saaksid need vajalikud passid tõesti välja anda. ma usun, et Euroopa Liit ja eelkõige just komisjon peaks olema aktiivsem ennetuse valdkonnas. Lääne-Balkanil on administratiivseid ja bürokraatlikke probleeme, mis on seotud piiridega. Horvaatia, Sloveenia probleem, siis on Serbia, Montenegro ja Bosnia probleemid veel. minu arvates võiks me teha ennetavat tööd, et äh, vältida administratiivbürokraatlike probleemide saamist poliitilisteks. niimoodi, et äh, see ei oleks neile takistuseks, kui nad soovivad liituda Euroopa Liiduga. järgmisena kolleeg Katšin, palun. härra volinik, ma olen nõus sellega, kui te ütlesite, et äh, te ei soovi ühe suuna piletit ja meid on teid tõesti vaja ka järgmise viie aasta jooksul Lääne-Balkani riikide juurde. Te ütlesite, et nad on stabiilsed, aga mulle tundub, et nad on stabiilsed oma ebastabiilsuses ja nad tuleb muuta siiski tõeliselt äh, stabiilseks. Kosovo on muidugi täiesti eriküsimus. Kosovo albaanlastele on äh, suureks äh, väljakutseks äh, viisa saamine, paljud albaanlased ongi juba kolinud Kosovost Makedooniasse. ja siis tekib surve väljastada passid naaberriikides, kui me soovime stabiliseerida kogu piirkonna, siis peavad olema kaasatud kõik riigid ja tuleb anda siis ka viisavabadus kõikidele Kosovo kodanikele. ja lõpetuseks Kosovos on, on mitmeid valitsusi, aga äh, ministrid äh, lähevad erru nii äh, riigi kui ka kohalikul tasandil ja kuidas te eeldate, et nad täidavad ära vajalikud tingimused, kui te ei aita valitsustel tõhusalt töötada? ja nüüd kolleeg Flootre soovitavalt esitage kohe küsimuse, ärge tehke sissejuhatust. härra esimees, ma loodan, et te sissejuhatuse mulle siiski andeks annate, aga ma tahaksin siiski öelda, et äh, mind šokeeris see, et te ei reageerinud siin ühe kolleegi sõnavõtule, kes on tõesti rassistlik ja islamo, islamofoob ja eh, ta solvas ka meie külalist, seega härra esimees, ma oleks siiski oodanud, et te oleksite sellele vastanud. Ehm, et meie au päästa siin parlamendis ja härra volinikule tahaksin esitada palve natukene täpsustada eh, Türgi teemat äh, muidugi äh, loodame, et Armeenia ja Türgi äh, sõlmivad koostöölepingu või teineteise mõistmise protokolli, aga kas see võib kuidagi ka Euroopa Liitu mõjutada ning teine küsimus, migratsioonivoogude haldamine, te teate seda, et Kreeka-Türgi piiril on see väga tõsine probleem nii maapiiril kui ka merepiiril. mulle tundub, et Äh, Euroopa Liidu ja Türgi läbirääkimised tagasivõtmise lepingu osas ei ole piisav lahendus. kõigi inimeste õigused, ka migrantide õigused tuleb tagada, mida on selleks tehtud. suur tänu ja nüüd kolleeg Van Orden, palun. suur tänu, härra esimees. arvestades hiljutisi kogemusi, milliste, milliseid samme te nõuaksite, et tuleks võtta Horvaatias võitluseks organiseeritud kuritegevusega ja korruptsiooniga ning Islandi kohta tahaksin küsida, kas eh, ühine kalanduspoliitika ei, ei leia mitte oma otsa, kui Island meiega ühineb. ja nüüd kolleeg Lambsdorff, palun härra volinik, mandaadi aja lõpus juhtisime me tähelepanu mitmetele probleemidele, näiteks ähm, ajakirjandusvabadusele. kas on olnud äh, mingisuguseid äh, arenguid selles osas, kas eduaruandes kajastuvad need küsimused rohkem kui äh, eelnevalt olen nõus kolleeg Vlotraga, kes ütles, et tervitame Türgi ja Armeenia vahelist lähenemist. aga enne, kui te siia tulite, siis me rääkisime energiavarustuskindlusest, nii et oleksime tänulikud, kui äh, ütleksite üht-teist ka Aserbaidžaani rolli kohta Armeenia-Türgi lähenemisprotsessis. me soovime ju konstruktiivselt olukorda lahendada. kolleeg Posselt, palun härra volinik, te rääkisite sellest, mida peavad tegema kandidaatriigid, aga te ei rääkinud sellest, mida peab tegema Euroopa Liit. minu arvates tuleb äh, viisavabastusse kaasata Bosnia-Hertsegoviina, sellepärast et muidu tekib seal täielik ebastabiilsus, kui Bosnial ei ole viisavabastust ja Serbial on. teiseks, Kosovo tunnustamine. mida te teete selleks, et veenda äh, riike, kes ei ole veel Kosovo tunnustanud, äh, teda tunnustama, nii et EULEX saaks ka normaalselt toimida. kolmandaks, Horvaatia, mida te teete Sloveenia blokaadi murdmiseks ja neljandaks, Serbia, mida te teete selleks, et äh, regionaalse koostöö, piiriülese koostöö vahendid, mis on ette nähtud äh, vähemustele, näiteks Vojvodinas, jõuaksid ka sinna koha peale, mitte ei jääks Belgradisse, nagu see praegu tegelikult on. kolleeg Howitt, palun uh,. suur tänu, palju õnne teile, härra volinik Rehn. ma olen hästi kindel, et enamus meie parlamendist toetab jätkuvat laienemisprotsessi ja teie tööd et äh, olemata sellest, kas te olete maratonijooksja või vormel üks võidusõitja, äh, me toetame teie veendumusi. ja ka tahaksin Bosnia kohta küsida siiski, millist tehnilist ekspertiisi vastavalt Akiile oleks veel vaja Bosnia-Hertsegoviinale ja Türgi, milline ajakava äh, võiks kõne alla tulla Ankara protokolli rakendamisel ning tahaksin küsida, kas Sloveenia ja Horvaatia vahelistes kõnelustes mängite te ka vahendaja rolli? suur tänu. nüüd on teine küsimuste voor läbi ja annan sõna härra volinikule. suur tänu veel kord teie küsimustele. alustame Horvaatiast Rabak viitas sellele juba härra Posselt, küsis Horvaatia kohta, teised ka, härra Svoboda. Ehm, kuue nädala pärast avaldame me oma vastava mm, raporti praegu, ehm, kogume me nii-öelda tooret selle koostamiseks. kui me oma kodutöö oleme ära teinud, olen valmis tulema jälle siia komisjoni, et anda teile usaldusväärsemaid andmeid meie hinnangu kohta. muidugi kohtureform ja laevaehitus jäävad kriitilisteks äh, valdkondadeks. meie soovime näha, et kohtureform jõuaks ikkagi äh, olulise etapini ja rakenduks äh, tõsiselt kokkulepe, mis on saavutatud Euroopa Komisjoni ning Horvaatia valitsuse vahel restruktureerimaks kuute laevaehitustehast, peab ka äh, asjakohaselt rakenduma. Need on kriitilised reformid, millest sõltub äh, konkurentsi ja riigiabi peatüki avamine läbirääkimistel. kokkuvõttes tahaksin öelda, et Horvaatia on siiski jõudsalt edasi liikunud reformiprotsessis, viis läbi õigusreforme, majandusreforme, muidugi nagu kõik teisedki Euroopa riigid, kannatab ka Horvaatia praegu majanduskriisi tõttu ja finantskriisi tõttu. loomulikult on vaja nüüd valitsuse poolt siis väga energiliselt tegutseda, parlamendil samuti. rääkides endisest Jugoslaavia vabariigist Makedooniast, siis nii nagu ka avasõnas ütlesin, on riik äh, hoogsalt edasi liikunud kaheksa sihtmärgini mis meie oleme riigile seadnud, arvestades siis nüüd neid kaht, kaheksat olulist punkti, siis minu arvates on küll üsna reaalne, et riik suudab oma tingimus, talle teatud tingimused täita, aga ma ikkagi reserveeriksin selle eh, teema hilisemaks, kui ma teie juurde tagasi tulen ning härra Svoboda küsis ka läbirääkimiste kohta piiriküsimuse lahendamiseks Sloveenia ja Horvaatia vahel. ja ka selle kohta, kas mina olen kuidagi sellesse segatud. jaanuarist kuni juuli alguseni tegelesin selle teemaga väga intensiivselt. alustasime tegelikult Äh, väga erinevatelt positsioonidelt, aga oleme jõudnud äh, positsioone lähendada. minu arvates on olemas kõik reaalsed võimalused kokkuleppele jõudmiseks kahe riigi vahel. konsultat-, operatiivne ja tehniline abi on muidugi aidanud ka sellele kaasa. nüüd jääb veel riigijuhtidel astuda see viimane samm, et jõuda poliitilisele kokkuleppele. mul on hea meel, et poliitiline õhustik on nüüd palju parem kahe riigi juhtkonna vahel ja ähm, mina saan omalt poolt ainult julgustada mõlemaid pooli leidmaks väljapääs piiriküsimusele ning vabastada siis ka äh, Horvaatia suluseisust Euroopa Liidu läbirääkimistel. härra Taaler viitas samuti Bosnia-Hertsegoviinale. Äh, meie abi viisaküsimuse lahendamisel äh, tähendab seda, et me anname Bosnia-Hertsegoviinale tehnilist abi, täpselt nii nagu ka teiste riikide puhul. endise Jugoslaavia Vabariigi Makedoonia puhul on protsess olnud võib-olla kõige kiirem ja kõige rahuldustpakkuvam. tahaksin tänada siinkohal ka paljusid liikmesriike, kes on äh, suurepäraseid oskusteadmisi jaganud, mille vilju siis me nüüd ka äh, maitsta saame peagi. kõik ei sõltu mitte alati ainult poliitilisest tahtest, tuleb jaga, ära lahendada väga palju tehnilisi küsimusi ja muidugi siinkohal läheb vaja meie abi sageli. härra Katsin mainis regiooni stabiilsust või siis ka ebastabiilsust ma nõustun temaga teatud määral sellepärast, et viimastel aastatel on äh, jät-, küll aeglast, aga jätkuvat stabiliseerumisprotsessi ähm, tunda olnud ja, ja see kindlasti võimaldab meil täiendavaid edusamme saavutada. aga nüüd, kui rääkides Bosnia-Hertsegoviina juhtimisest, millest rääkis ka härra Taaler, siis on selge see, et äh, praegusel hetkel ei ole Bosnia-Hertsegoviina veel Euroopa Liidu äh, liitumisläbirääkimisteks või liitumiseks. meil ei ole ka mingisugust ne, me ei ole saanud ka veel mingisugust kindlat programmi põhiseadusreformi kohta selles riigis. kindel on see, et riik peab rääkima ühel häälel, kui ta soovib Euroopa Liiduga ühineda. me ei saa lubada äh, seda, et äh, mõni riik äh, sise erimeelsuste tõttu blokeerib Euroopa Liidu otsustamisprotsessi. riigistruktuur peab muutuma palju tõhusamaks, efektiivsemaks, paremini toimivaks, nii et äh, kõik ülesanded la-, laienemiseelses või ühinemiseelses protsessis ka täidetud saaks, minu arvates, kui me oleme suutnud tugevdada Euroopa Liidu kohalolekut ja eriesindaja tööd Bosnia-Hertsegoviinas, siis Euro-, võib riik kindlasti läbimurde saavutada ja alustada läbirääkimisi ühinemiseks. see eeldab muidugi ka kokkulepet poliitilistes suunistes, mis puudutavad põhiseadusreformi. ma pean seda pigem pikemaajaliseks arenguks kui revolutsiooniliseks ümberkorralduseks, seega praegu soovitan teil äh, kogu tähelepanu siiski soovutada Bosnia-Hertsegoviinal, sest ta on üks võtmeriike Lääne-Balkanil meie jaoks. oktoobris loodetavasti võtab äh, selle riigi küsimuse ka äh, nõukogu käsitlusele, novembris võib ka rahualgatus küsimus nõukogus kõne alla tulla. ja kui meil, mul veel üks minut aega on, siis Flotre eh, märkis eh, ära Türgi, tuues välja siis küsimuse, et kas tegemist on progressi või regressiga või paigalseisuga. tahaksin öelda, et eduaruanne esitatakse mõne nädala jooksul. seal on nii faktid kui põhjalik analüüs ja eh, lisaks sellele tahaksin veel öelda, et selles küsimuses on kaks-kolm olulist aspekti. üks puudutab siis kurdi algatust. selle osas vaatame, kas Türgi valitsus ja parlament suudavad äh, mingisuguseid tõsiseid ettepanekuid teha, et sotsiaalmajanduslikku arengut kurdi piirkonnas tagada ning tagada nendele ka kultuurilised ja keelelised õigused. teiseks, teine aspekt on Türgi ja Armeenia suhted, me nägime alates eilsest juba positiivseid märke selles suunas. ja loomulikult äh, Küpros ja Ankara protokoll, Türgi peab kindlasti selle rakendama, mida senini ta ei ole teinud härra Lambsdorff esitas küsimuse sellest kontekstis seoses äh, Aserbaidžaaniga äh, ning Türgi, seoses Türgi ja Armeenia suhetega. tõesti, küsimus on oluline. Äh, lühidalt öeldes võib nentida, et tõesti Mägi-Karabahh ja konflikt on Türgi ja Armeenia suhteid halvendanud, on ka energiavarustust mõjutanud. nüüd tundub küll, et meie saame praeguseid arenguid ainult toetada. nagu ka varem ütlesin, kui Türgi ja Armeenia suudavad äh, diplomaatilised suhted taastada, siis on meil äh, uusi võimalusi tagamaks stabiilsus ja progress kogu Kaukaasia regioonis. suur tänu, härra volinik. või oli mingi küsimus veel? vabandust Doris Pakk, teil oli nii palju küsimusi, jah, jah, ma tunnistan seda, aga ma tahtsin teada, mida Euroopa arvab EULEX-ist ja Serbiast ja protokollist, mis alla kirjutati, kas see on õige või ei ole, et riigis on eh, teatud liikumine, mis on kogu selle protsessi vastu. kas see on õige ja mida te arvate sellest? kas Kosovos või Serbias, kus see vastuliikumine on? mina arvan, et EULEX-i ja Serbia leping on eh, Kosovo piiri kontrollimiseks väga oluline. samuti on see tähtis organiseeritud kuritegevusega võitlemiseks regioonis. seega see on tõesti üks meie teekaardi olulisi nii-öelda pidepunkte, seda ka toonitati Euroopa Komisjoni raportis, mis puudutas siis äh, hinnangu andmist Serbiale ja tema edusammudele saavutamaks viisarežiimi liberaliseerimine. pärast seda, kui meie oleme EULEX-iga koostööettepaneku Serbiale teinud, on Serbia tõesti äh, selle koostöö suunas ka liikunud, praegu tundub, et äh, takistused on pigem Kosovo poolel Äh, nendest tuleb üle saada, sest nagu te teate, see on üks olulisi eeltingimusi nõukogu jaoks. Peter Face, äh, Javier Solana peavad seda eelkõige äh, kõige olulisemaks punktiks. ja nüüd viimane küsimuste voor on veelgi piiratum ajalises mõttes igaüks saab ainult kolmekümneks sekundiks sõna. palun kiiresti, härra Landsbergist. aitäh, esimees. härra volinik. ma kuulsin eile kui oli samuti juttu Euroopa Liidu edasisest laie, laienemisest, siis keegi Saksa kolleegidest ütles, et meil on suuri vastuväiteid ja seetõttu äh, võib-olla meil ei oleks vaja laienemise seisukohas mingi, laienemise osas mingit seisukohta võttagi. mida teie sellisest suhtumisest arvate, näiteks suhtumisest, et asendada laienemise äh, protsess lihtsalt laienemise üle mõtlemisega? näit-, ja nüüd saab äh, sõna Mauro Nikolas. suur tänu väga olulisi teemasid mainisite te seoses äh, Türgiga ja lähenemisega naaberriikidega, aga Küpros on endiselt äh, osaliselt äh, okupeeritud, pool miljonit inimest elavad nendel aladel. okupatsiooniväed, Türgi väed on endiselt Põhja-Küprosel. ja see kõik toimub Euroopa Liidus veel äh, eile takistati inimestel ühte kirikut äh, külastada okupa-, okupeeritud alal. kuidas me saaksime seda probleemi lahendada, kuidas paremini omapoolset panust anda In...? härra volinik, sooviksin äh, tänada teid tehtud töö eest Horvaatia ja Sloveenia vaheliste läbirääkimistel, ärge loobuge sellest tööst, tundub, et lõpule ei ole veel jõutud, ähm, osapooled ei soovi läbirääkimistest loobuda, nii et ma loodan, et koos Karl Piltiga te annate ka edaspidi oma panuse. Teie plaan on ainuke, mis praegu on laual ning mis on äh, ainuke realistlik äh, võimalus ka, et leida lahendus. Äh, härra Tarand, palun. Some answers you gave already Äh, härra volinik, äh, mõned vastused, mis te juba andsite, rahuldasid minu uudishimu, aga siiski. kas äh, liitumisläbirääkimised Islandiga jõuavad lõpule kahe tuhande kümnendal aastal või peaksime me olema kannatlikumad, tänan? Honorevole Panseri. härra Panseri. mina Äh, tahaksin sekretäriaadilt teada, kas ma võiksin esimesena küsimusi esitada järgmisel korral, sellepärast et mul on üks poliitiline küsimus. meile on jäänud mulje, ma ei tea, kuidas neid asju komisjonis tavaliselt arutatakse, aga mulle näib, et kui tegemist on laienemisega, siis me jätame selle teema kuidagi kõrvale oma majandus- ja sotsiaalpoliitikas siin Euroopas me unustame Euroopa institutsionaalse stabiilsuse teema ja see teeb meile muret. ma arvan, et me peaksime asju nägema terviklikult, sest kui me seda ei näe, siis integratsiooni meie rahva poolt ei toetata nii et, et kas me võiksime laienemist näha ka oma teiste poliitikate kontekstis ja kas meil tuleb ka mingi järelemõtlemise aeg selles laienemise protsessis, härra Kumut Saakis järgmisena? minu riik toetab Türgi Euroopa Liidu perspektiivi. samas äh, tuleb Türgil täita kõik tingimused. seda aga riik ei ole teinud. Türgi niimoodi ei mõju ju usaldusväärsena, kui ta on võtnud kohustused liikmesriikide ees ja neid ei täida oktoobri eduaruandes äh, tuleks äh, nende tõsiasjadega arvestada, te peaksite need sinna eduaruannetesse kirja panema. peaks olema selgelt teada, millised äh, tingimused tuleb täita. proua Ratford, palun. tänan, ma mõistan seda, miks te viisavabadust ei andnud Bosniale ja Hertsegoviinale, aga need tagajärjed teevad muret ja võivad põhjustada probleeme kas äh, te näete ette sellist protokolli Serbiaga, äh, kus lõpetatakse Serbia passide andmine äh, teistele Lääne-Balkani riikide kodanikele ja kuidas me saame hoolitseda selle eest, et, et Serbia ei hakkaks õõnestama Bosnia riiklust. ja viimaks, kuidas Serbia kvalifitseerus vastavalt plokile kolm selles eh, teekaardis, sellepärast et eh, kõneleja katkestatakse ε, ε, κύριε Επίτροπε, για το θέμα της Φύρομ είπατε ότι έχει γίνει μια προσπάθεια και προ... Niisiis, on tehtud äh, teatavaid püüdlusi ja edusamme, aga siin mõned Makedoonia ekstremistid äh, käituvad meie suhtes äh, väga ebakohaselt, näiteks valitsuse esindaja on pannud äh, pärja nüüd ausambale, millega mälestatakse ülestõusu Kreeka vastu, kas siis äh, seda on võimalik niimoodi aktsepteerida või? niisiis, kuidas on võimalik liikmeks võtta riik, mis osaliselt asub Aasias, see nüüd puudutab Türgit, suur tänu, härra esimees. Äh, härra Rehn rääkis meie kohustustest äh, seoses Türgiga, aga meil on kohustused Euroopa kodanike ees. Türgi peab kõigepealt täitma tingimused, läbirääkimiste protsess käib käsikäes Türgis toimuvate reformidega, aga tegelikult äh, peatükke muudkui avatakse, olgugi et Türgis mitte midagi ei muutu, on tugev demokraatia defitsiit, Euroopa kodanik ei saa sellest aru, kas te teete midagi seoses selle demokraatliku defitsiidiga, kas te tagate Türgi poolt tingimuste täitmise, suur tänu! härra Kukan, palun! suur tänu! Teie hinnang tundus mulle liiga optimistlik, mis osasid riike puudutas, võib-olla on aga elu teil kergem, kui te olete optimist ja nüüd äh, räägime laienemisest ja majanduskriisist. ma tahaksin selle kohta üht-teist kuulda. E tänan, sellega on arutelud lõppenud ja nüüd saab sõna volinik, et vastata. Thank you, thank you, president. aitäh, esimees jah, tegemist oli tõesti väga sisuliste küsimustega. kõigepealt härra Landsbergis esitas küsimuse selle kohta, mis puudutas alternatiive laienemisele. me oleme praegu viimasel viiel aastal tehtud üritanud konsolideerida, Euroopa Liit on tegelikult palju paremini toime tulnud, institutsioonid on oma funks-, tööga palju paremini toime tulnud, kui me ootasime ning äh, seda viimast äh, viit aastat tuleks nähagi siis laienenud Euroopa Liidu konsolideerumisena. mis puudutab neid kohustusi, mis meil on laienemise vallas, siis ma saan viidata äh, üksmeelele laienemise osas, mis saavutati detsembris kaks tuhat kuus, selle saavutasid parlament, nõukogu ja komisjon ning mina omalt poolt äh, toetan seda äh, kokkulepet täielikult, ma arvan, et me peame olema järjekindlad, meil peavad olema pikemaajalised eesmärgid selleks, et me saavutaksime äh, selle eesmärgi, milleks on Kagu-Euroopa integreerimine ja stabiliseerimine, nii et, et jääme oma võetud kohustuste juurde ja ei hakka hetkel uusi kohustusi laienemise vallas võtma me soovime, et need riigid, mis juba on saanud võimaluse liituda, seda kasutaksid. idapartnerlus on väga oluline institutsionaalne areng. tegemist on äh, asjaga, mis on arenemas ning loomulikult äh, tuleb seda nüüd ellu rakendada ja selle äh, ellurakenduse käigus me ilmselt õpime palju. idapartnerlus on vägagi oluline Eh, see näitab meile, mida on võimalik teha selleks, et tõhustada majanduslikke, poliitilisi ja ka inimestevahelisi suhteid idapoolsete riikidega, isegi ilma, et me pakuksime neile kohest liitumisvõimalust. ma arvan, et parim, mis me eelseisvatel aastatel teha saame, on tõesti püüda maksimaalselt ära kasutada seda idapartnerlust Ukraina ja teiste selle piirkonna riikidega härra Marokolas ja härra nagu Motsakios, samuti härra Plevis viitasid Küprose ja Türgi suhetele. ma tegelikult juba olen sellele küsimusele vastanud ja ma võin ainult öelda, et eduaruandes Türgi kohta me analüüsime eh, nii neid edusamme, mis on tehtud, kui ka puudusi, mis endiselt eh, on. ja püüame seda teha nii objektiivselt ja erapooletult tohutult kui võimalik. ja loomulikult siis peavad nõukogu ja parlament juba selle eduaruande põhjal oma järeldused tegema. on selge, et Türgil on kohustus ellu rakendada Ankara protokoll ning mis puudutab Küprost ja samuti Türgit, siis on äärmiselt oluline, et Türgi annaks oma panuse soodsasse poliitilisse õhkkonda ja annaks oma panuse Küprose taasühendamisse. härra Vaigel üt-, et kas ma olen endiselt seotud piiriküsimuste alaste läbirääkimistega. tänan nende julgustavate sõnade eest, mis te ütlesite ma edastan teie sõnumi ka kahe riigi juhile ja ma võtan tõesti teie nõuandeid arvesse. Äh, kõige parem oleks loomulikult, kui need kaks riiki oma äh, probleemid omavahel lahendaksid. härra Tarand esitas küsimuse selle kohta, kas Island äh, jõuab läbirääkimised lõpule viia kahe tuhande kümnendal aastal või peaksime olema kannatlikumad. meie poliitika on väga selge Äh, me e- eelistame kvaliteeti kiirusele ning seetõttu antud hetkel ma ei saa teie küsimusele vastata, sellepärast et esimene äh, tõeline ülevaade sellest, kas Island tõesti vastab liitumistingimustele, äh, tuleb siis, kui me oleme ette valmistanud oma arvamuse Islandi kohta Äh, mulle tundub, et härra Van Orden eelmise küsimuste vooru ajal esitas küsimuse, mis oli väga huvitav, kas Islandi liitumine Euroopa Liiduga tähendab äh, ühise kalanduspoliitika lõppu? mitte päris. me peame silmas pidama seda, et Islandi, nagu üks, äh, kõik millise teise kandidaatriigi puhul, on see Island, kes peab kohanema Euroopa Liidu õiguskorraga, mitte vastupidi ja see puudutab mitte ainult Islandit, vaid ka Türgit ja kõiki teisi kandidaatriike. härra Panseri rääkis majanduslikust ja sotsiaalsest olukorrast Euroopas, ma olen täiesti teadlik, ma tean, mida meie kodanikud olukorrast arvavad. Õnneks on siiski juba majanduse taastumise märk ning majanduse taaskäivitamise kava on mänginud olulist rolli, vähendamaks siis pikaajalist majanduskriisi, majandussurutist ning äh, samas me peame nägema, et laienemine ei ole põhjus, miks meie majanduses on probleemid. Äh, majanduslangus ning finantskriis äh, ei saanud alguse Prahast ega Belgradist, need said alguse Wall Streetilt ja selle põhjustasid siis kapitalismi süsteemsed vead nii et, et selline äh, äh, on olukord ja laienemine ei pea siin olema paduõinaks. proua Ladford, baroness Ladford viitas äh, protokollile Serbiaga, mis puudutas siis passide väljaandmist või mitte väljaandmist äh, Šrebska vabariigi kodanikele me oleme loomulikult teadlikud sellest probleemist. ma praegu veel ei nimetaks seda päris probleemiks, sellepärast et viisavabadus Serbia ja Bosnia-Hertsegoviinaga jõustub võib-olla veel alles tulevikus, nii et, et praegu praktikas see veel probleem ei ole. viisakohustused ja viisavabadus on reeglina äh, kohaldatavad lähtuvalt kodakondsuselt äh, ning Serbial on äh, teatud tavad selles valdkonnas, teatud õigused, aga tegelikkuses ei peaks sellest probleemi sündima. ma ei näe mingit massilist passide väljaandmist Srpska vabariigi kodanikele. härra Kukan. Äh, mainis teemasid, millele ma ei saa küll põhjalikult vastata. mul ei ole aega nii palju, aga äh, vastaksin härra Kukanile ja härra Panserile, et majanduslikud ja sotsiaalsed tingimused, nagu te teate, on osaks Euroopa Liidu õiguskorrast ning seetõttu on nad osaks ka Euroopa Liidu liitumisläbirääkimistel Euroopa Liidu liitumis, ka liitumisprotsess on, äh, ei olegi nii väga välispoliitikaga seotud kui just nimelt Euroopa Liidu sisepoliitikaga. sellepärast, et äh, riigid, keda see puudutab, peavad äh, vastu võtma Euroopa Liidu õigusaktid ja neid ka hakkama ellu rakendama. ja enamikel nendest seadustest on majanduslikud ja sotsiaalsed mõjud ning lõpetuseks, äh, ma arvan, et see on hea märkus, millega lõpetada, nimelt härra Kukan äh, rääkis, et äh, kuna ma olen volinik, kes vastutab laienemise eest, siis ma pean olema professionaalne optimist ja ma tõesti olen see ja ma jätkan sellisena, aitäh. täname kõik volinikku nende vastuste eest eh, ja nende üksikasjade eest, mida meile edastati. me kohtume jälle kell kolm ja palun võtke oma hääletuskaardid kaasa. pärast hääletust, nagu ma eile ütlesin, toimub kohtumine doktor Moraniga, kes kõneleb olukorrast Afganistanis ja lõpetuseks ma vabandan et ma pidin teil äh, mikrofoni ära võtma, kui te veel kõnelesite, aga ma pidin ajakavast kinni pidama